So dear colleagues, good afternoon. lugupeetud kolleegid, tere pärastlõunat ja tere tulemast meie ähm, seminarile, mis toimub koos Majandus- ja Rahanduskomisjoniga ja me äh, räägime siin täna euroala tugevdamise, laiendamise, fiskaalvõimekusest, äh, majandus- ja rahaliidu stabiliseerimise eelarve aspektidest ning siin on tegu sellise valdkonnaga, millega mõlemad komisjonid on väga palju tööd teinud kui viimase kahe aasta jooksul ja seda eelkõige just äh, Ähm, proua Pereši ja härra Pööge juhtimisel vastavalt majandus- ja rahanduskomisjonist ning äh, me oleme siis äh, üritanud oma praegust valuutat äh, üritanud tugevdada ja Pööge Pereši raportis viimase aasta märtsis võeti see täiskogul ka vastu ning meil on siin terve pikk nimekiri ekspertidest, kes täna sõna võtavad ja me alustame kõigepealt kahest äh, raportöörist, kes teevad sissejuhatuse ja siis anname sõna neile. ja kõigepealt saab sõna siis Roberto Guardieri, kes on Econi äh, majanduskomisjoni esimees. aitäh! mul on äh, hea meel, et meil toimub selline ühine seminar kus me räägime euroala tugevdamise laiendamise fiskaalvõimekusest ja mm, majandus- ja rahanduskomisjon on siin väga produktiivset koostööd teinud ning meil on ka kaks äh, raportööri, kes äh, oma töös ka räägivad, nii et äh, nüüd läheme ka selle teema juurde, eh, mida meie raportis välja pak-, eh, käsitleti ja, ja räägime ka sellest, mida komisjon eh, välja on pannud ja milliseid ettepanekuid ta loodetavasti edasi veel teeb. ning täna läheme teemaga süvitsi. ning meil on siin nii eelarvelised aspektid kui ka siis majandus-rahandusliidu mõõtmega tegu ja neid teemasid tuleb üheskoos käsitleda. selleks, et ähm, anda kohased äh, vastused ka Majandus-Rahaliiduga mm, edasiminemisel ja tuleb ka põhjalikumalt kaaluda üldisemalt meie eelarvet. et tegu on tõesti väga ajakohase, olulise seminariga ja sooviksin tänada ka meie austatud äh, sõnavõtjaid selle eest, et nad on täna siia tulnud. ning äh, me käsitleme täna tervet rida võtmetähtsusega teemasid. loodan, et äh, see võimaldab meil saada põhjaliku, kõikehõlmava ülevaate sellest, kuidas ähm, tege-, käsitleda erinevaid äh, õigusakte sidusalt selleks, et edasi liikuda ja et me saaksime siis ka paremaid kohaseid tulemusi selleks, et meil oleks ka juhtimisraamistik olemas. nii et tegu on siis äh, sammudega, mis on vajalikud äh, kohase äh, juhtimisraamistiku loomiseks ja nüüd annaksingi sõna proua Pervanš Perezile, palun. Merci beaucoup euh,, cher euh, co-president. suur tänu teile nüüd äh, kaks ja pool minutit selleks, et see teema sisse juhatada, see, seda on nüüd küll. jah, ma ei tea siis, kas liiga vähe või liiga palju, aga siiski paari sõnaga selgitaksin, milline oli Euroopa Parlamendi seisukoht, kui meil oli võimalik Böge peresi raporti kaudu seda väljendada. loen siit ka kolm lõiget ette. esiteks me ütleme, et fiskaalvõimekus ka kaasab ka ESM-i ning ka lisaeelarvevõimekuse Eurotsooni jaoks, nii et me selgelt ütleme, et ESM mahub laiemasse Eurotsooni eelarvepoliitikasse, ütleme ka, et kuigi ESM täidab omaenda ülesandeid, tuleks seda edasi arendada selleks, et selleks saaks EMF ja sellel oleks vajalik laenuvõimekus ning ka selge pädevus tegeleda nii asümmeetriliste kui sümmeetriliste šokkidega, nii et te näete siis, millised on need võimalikud edasised arengud ja milline on praegune ESM-i toimimine. ja ühesõnaga, siin võiksid tekkida uued funktsioonid, millest on meil puudu väga selgelt Majandus- ja Rahandusliidus. ja lõpuks me ütleme, et ESM-i, EMF-i poolne stabiilsus peaks see käima koos automaatse šoki maandamissüsteemiga. nii et sellised ettepanekud ja komisjoni ettepanekul siis nüüd ESM võetakse vastavalt artikli kolmsada viiskümmend kaks Euroopa süsteemi laiemalt sisse, samal ajal aga Euroopa tegelikult nõukogus on tehnilised arutelud, seal räägitakse ESM-i tulevikust, tulevasest vormist ja siis tuleb alles see tekst parlamenti ja parlament saab öelda lihtsalt ei või jah. nii et sellepärast ma arvangi, et tänane sündmus on väga hea, muuhulgas sellepärast, et me saame siis nüüd edasi liikuda mõnede konkreetsete ettepanekutega. nüüd konkreetselt, mida me siis äh, saame nüüd eeldada ESM-i muutmisest ja tegelikult äh, vaadata kaugemale sellest, äh, mis on kirjas parlamendi seisukohtades ja vaadates kõigest sellest kaugemale, ehk siis kõigepealt, kas Euroopa Liidu ühtsesse süsteemi ESM-i sissevõtmine on kõige parem, kas Euroopa stabiilsusmehhanismi äh, me-, mehhanism mitte ei muutu sisu tühjaks, kui ja võtab komisjonilt ära eelarvepädevuse ning kui nüüd ESM-ist saab EMF, siis kas meil mitte ei teki asutus, mis oleks Rahvusvahelise Valuutafondi artikli neli võrdväärne asutus ja kolmas punkt, meie jaoks loomulikult ei, ei tohiks siin tagada mingisugust laenude automaatset restruktureerimist, sest et tegelikult me ei lahendaks mitte ühtegi probleemi niiviisi, vaid tekitaksime uue juurde. loomulikult nüüd see juhtimine peab ka oluliselt muutuma, sellest ma ei hakka täpsemalt rääkima, võib-olla siis esitaksin teile lihtsalt sellise küsimuse, et kuidas te näete juhtimiskülge, kuidas te näete ESM-i juhtimist ning samuti Euroopa Parlamendi rolli selles ja nüüd loomulikult selles uute funktsioonide hulgas see uus fond võiks olla Pangandusliidu teise samba tagatiseks ja siis põhimõtteliselt ka kolmanda samba osas ehk siis hoiuste tagamise skeemi osas, nii et kõigest sellest tulenevalt on oluline nendest asjadest tõsiselt rääkida. härra Pöögeplan. suur tänu, härra esimees. ma ei hakka üle kordama seda, mida proua äh, kolleeg Peres äsja selgitas, lihtsalt mõned ähm, täiendavad märkused. aasta tagasi täiskogus me ähm, võtsime siin vastu äh, raporti, mis puudutab fiskaalvõimekust, me teame, et see on, sellele eelnesid mitmed ähm, kuulamised ja, ja arutelud ning vahepeal meil on tulnud siis ka äh, Prantsusmaa president Macron Macroni mm, sõnavõtt, äh, mis puudutab siis äh, aktiivset äh, haldamist ja me peame ka vaatama, mida see, selle all silmas peetakse ning loomulikult meie peame oma kodanike huvides ikkagi tegema selliseid ettepanekuid, mis suurendavad sotsiaalset majanduslikku turvalisust selles ebastabiilses maailmas ning siia alla käib ka majandus- ja rahaliidu stabiliseerimine. ja vahepeal me oleme saanud siis ka komisjoni nimetatud äh, äh, Nikolause paketi, mis oli jõulukingituse ja ja koalitsioonilepingus, äh, suures koalitsioonis Saksamaal on meil ka mõningaid huvitavaid punkte mida ma aasta tagasi ausalt öelda sellisena ei kuulnud, nii et Euroopa Liidu tuleb rahanduslikult tugevdada, samuti tuleb stabiliseerida sotsiaalne konvergents, samuti tuleb struktuurreforme euro, euroalal toetada ja ESM-i soovitakse edasi arendada ka parlamentaarses plaanis, nii et vastutus jääb ka liik-, jääb endiselt liikmesriikidele, nii et see on juba täitsa uus asi. ja vahepeal me oleme saanud ka seisukohadokumenti niinimetatud Põhjala rahandusministritelt, kus on mõningad reservatsioonid ära toodud, nii et siin on nüüd see ampluaa, millega me äh, tegutseme ja kus me peame ka leidma lahendused ja ma näen siin ka härra Olbricht ühte raportööridest äh, finantsraamistiku kohta ja me peame ju ka siin vastutused, vastused leidma just äh, Ähm, stabiilsuse ja turvalisuse kohta ning see on seotud ka finantsraamistikku, nii et kuidas meil õnnestub siis mitte teha seda viga, et ühtekuuluvust ähm, ähm, kaitse ja ähm, välispoliitika vastu mitte välja mängida või siis ka põllumajanduspoliitika vastu välja mängida, sellisel juhul kukuks kogu see ähm, lugu kokku, meil, meil oleks vaja sellist poliitilist äh, dokumenti, kus on äh, neli-viis punkti, mis vastaks liikmesriikide huvidele ja seal peaksid sees olema siis ka euroala ja majandusrahaliidu punktid sees, ilma et me hakkaksime kuidagi riike isoleerima. nii et ma arvan, et ka sellega me peame siinkohal arvestama. ja ma mäletan väga hästi, et juhtimisstruktuuri küsimus oli selline, mis oli väga keeruline ja võib-olla on tänagi olukord sama, aga aga ma sooviksin rääkida veel sellest parlamentaarsest kontrollist, mis on ka siin ära toodud. EFSM-i ähm, loomine, mis ähm, kuuskümmend miljonit äh, kara-, tagatisi võttis enda peale äh, ja samas parlamendiga nõu ei peetud, aga sellised ja sellega tegelikult rikuti parlamendi õigusi eelarve küsimustes ja selline asi enam juhtuda ei tohi, et peale pikka öist äh, koosolekut äh, selliste koormusteni äh, meie ministrid jõuavad. nii et meil on vaja ka ikkagi tugeval juriidilisel alusel põhinevaid otsuseid ja see puudutab ka artiklit sada kakskümmend kaks ja ma loodan, et tänane seminar annab meile, meie poliitilisele tööle täna siin veel inspiratsiooni, aitäh! suur tänu! suur tänu mõlemale kaasraportöörile nende oluliste märkuste eest ja, ja siia hulka käib ka see viimane märkus, et äh, tõhusat majandus- ja rahaliitu ei ole äh, võimalik luua äh, arvestamata ka väiksemate eelarvetega. või teha seda ainult väikese eelarvega, nii et see oleks liiga suur väljakutse. ja meil on siin täna vägagi kvalifitseeritud eksperdid kohal, kes äh, aitavad meile ka nendele probleemidele, küsimustele kindlasti vastuse leida. ja alustaksin härra Klaus Reglingist, tema räägib meile ESM-ist. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle eest, et olete mind kutsunud siia, mul on alati hea meel, nagu te teate, Euroopa Parlamenti tulla, selleks, et teiega arvamusi vahetada ja tänane teema on oluline, nimelt euroala tugevdamise laiendusfiskaalvõimekus ja see on ka ähm, vastuoluline mõningates liikmesriikides. ja kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma olen siin äh, Äh, tihti külas, kuigi ESM-i ja Euroopa Parlamendi vahel mingisuguseid otseseid äh, sidemeid ei ole. minu institutsioon vastutab ähm, euroala riikides, kelle finantspanused võimaldavad meil tööd teha, nii et äh, minu meelest siin puudujääke kontrolli ja demokraatliku ähm, arutelu osas ei ole, aga seda võime arutada üheksateist eh, euroala rahandusministrit, eh, kes on ka ESM-i nõukogus, eh, annavad aru ka oma rahvusparlamentide eest, aga ma arvan, et see on väga hea praktika ja tava, et me ka siin arvamusi vahetame, eriti praegusel hetkel, kus me töötame ühise eesmärgi nimel, et meie euroala muutuks tugevamaks ja Ähm, komisjoni detsembrikuine ettepanek ähm, andis väga hea ähm, ajahetke vaadata, kuidas on võimalik euroala äh, tugevdada, rahaliitu tugevdada. ja need ettepanekud on vägagi äh, tervitatavad. konkreetset äh, tööga on alustatud kahe teema osas, kus on kõige suurem konsensus saavutatud, see on siis pangandusliiduga äh, pangaliidu väljatöötamine, samuti ESM-i edasiarendamine ning äh, ka president Tusk äh, rõhutas seda. eelarveinstrumendid on, äh, leiavad aset arutelu teistes osades, kuid me ei saaks vaadata neid täiesti eraldi, sellepärast et pangaliidu väljatöötamine ja uute fiskaalvahendite väljatöötamine teenivad sama majanduseesmärki, nimelt tõsta majandusriskide jagamist. ja siin on isegi teatav ähm, võidujooks nende vahel, et äh, mida rohkem riske on jagatud erasektori kaudu, seda vähem on vajadust äh, fiskaalvahendite järele selleks, et riske ähm, jagada. ma tulen selle juurde tagasi mõne hetke pärast ja teine põhjus, miks me peaksime vaatama seda äh, paketti tervikuna, on, et ähm, meil on erinevaid vaateid fiskaalmeetmetele. ja enne kui ma tulen eelarve aspektide juurde, siis ma kõigepealt äh, mainin veel neid kahte valdkonda, kus äh, me näeme, et äh, kuidas me peaksime edasi minema siis rahaliiduga. nagu te teate, mis puudutab pangaliitu, siis äh, Euroopa on juba siin pannud paika kaks äh, sammast, kõigepealt äh, siis SSM, ähm, ühtne järelevalvemehhanism ja ühine äh, hoiuste tagamise süsteem tagab ka meie hoiustajate usalduse ja samuti see ennetab seda, et riiklikud pangad satuksid ohtu järgmise kriisi puhul, aga nagu me teame, siin on ka äh, vastuolulisemaid teemasid, sellepärast et äh, siin on endiselt mõned endised lahendamata küsimused äh, mõningates pankades, pangandussüsteemides ja me sellega me peame tegelema. aga see peaks küsimuse alla seadma selle, kas meil on vaja seda ühist hoiuste tagamise süsteemi vaja luua. ja mis puudutab minu oma institutsiooni, siis ma kuulasin ka eurorühma arutelusid ja ja ma näen, et, ähm, et soovitakse ESM ähm, välja töötada on selles kriisi äh, lahendusmehhanismiks, laiendatud kriisi lahendusmehhanismiks. aga nii nagu Pangandusliidu äh, väljatöötamise puhul äh, ning see võimaldab meie süsteemi muuta tugevdamaks ja see näitab, et Euroopa Liit võtab seda mm, vastutust tõsisemalt, et oma probleeme lahendada ja erinevalt SRF-ist ESM samuti mängib suuremat rolli tulevastes finantsabiprogrammides ja üheskoos komisjoniga ta vastutab äh, kujundamise, äh, läbirääkimiste ja uute programmide seire eest. ja loomulikult selline koostöö, arvestatakse komisjoni pädevusi ja üritame ka kattuvusi vältida. ESM võiks mängida oma rolli ka äh, tulevaste äh, riigivõla restruktureerimiste äh, läbirääkimiste võimaldajana ja selleks, et muuta need läbirääkimised prognoositavamaks ja tõhusamaks. ja samuti võiks ta korraldada ka uust Ehm, uute ehm, fiskaalteemadega ehm, selleks, et tegeleda makroökonoomilise stabiliseerimisega ja investeeringute kaitsega. ja mina räägiksin ka täpsemalt majanduse riski jagamisest, me teame, et euroalal on siin veel puudujääke, see on alaarenenud, eriti kui me vaatame seda, võrdleme olukorda USA-ga või vaatame, kuidas on toimunud Prantsusmaal või Saksamaal, USA-s, kui Äh, tekib mingisugune äh, šokk või kriis ühes osariigis või teises osariigis, siis ähm, ta on võimalik kiiremini kontrolli alla saada kui Euroopa Liidus ja see tähendab, et Euroopa Liidus sellised šokid on palju valusamad. ja äh, see on seotud sellega, et ähm, rahapoliitika EMU-s ei ole ette nähtud selleks, et riigipõhiste probleemidega tegeleda ja majandusriskide jagamine võimaldaks ähm, vältida seda, et riik satuks veelgi keerulisematesse ähm, fiskaal-, rahandusprobleemidesse. ja see tähendab, et äh, see muudaks ka meie süsteemi tugevdamaks USA-s, aga ka Prantsusmaal, Saksamaal äh, riski juhtimine suurel, jagamine suurel määral jõuab äh, erasektori, osalt erasektori kaudu börsidel, turgudel ja nii edasi. aga meie äh, Ehm, turud on endiselt killustatud, meil on eh, selged piirid ees ja seetõttu me peame mm, rahaliitu eh, süvendama. ja eh, samuti oleks oluline osa ka mm, riskide jagamisel turgude kaudu. fiskaalvahendid võimaldavad ka edendada riskide mm, jagamist aga seda on vähem vaja, kui riskide jagamine turgude kaudu toimib hästi. on ka selliseid fiskaalvaldkondi, äh, mida ma ei leia, et oleks vaja kasutada ähm, rahaliidu heaks toimimiseks. minu meelest äh, meil ei ole vaja ähm, täielikku rahaliitu ja meil ei ole vaja ka äh, euroala riikide vahel ähm, sellist ülekandeid vaja tekitada. ja vaesemad riigid saavad juba ülekandeid ähm, Euroopa Liidult, mis võib olla kuni neli protsenti nende SKT-st ning see on vägagi suur summa raha. lisaks äh, sellega EIB ja Junckeri kava juba sisaldavad ka suurel määral fonde selleks, et edendada ka investeeringuid ähm, Euroopa Liidus ja minu meelest meil ei ole vaja ka lisavahendeid äh, selleks, et suurte sümmeetriliste šokkidega tegeleda, mis puudutavad kogu piirkonda praegused fiskaaleeskirjad võimaldavad juba sümmeetrilisi äh, eelarveväliseid kulusid, juhul kui tegu on ähm, erakorralise äh, tõsise fiskaalšokiga ja seda, sellist manöövrit on juba kasutatud väga edukalt aastal kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme vastuseks globaalsele äh, kriisile. ja kui tegu on sümmeetrilise šokiga, siis ähm, SBK loomulikult ähm, abistab selle probleemiga tegelemisel ja kus ma näen suurt ähm, puudujääki fiskaalvahendite peal, on see, et kui kriis ei puuduta mitte ainult terve, suurt piirkonda, vaid ainult ühte-kahte riiki. niisiis, tegu on asümmeetrilise šokiga. ja ma olen äh, äh, tihti olen toonud ähm, selle Iirimaa näite ja loodame seda juttu kunagi, et kui tabaks karm Brexit ja kui ei oleks ESB-d, mis äh, riiki abistaks ja kui me mõtleme ka erinevatele äh, rahandusaspektidele, siis ähm, just fiskaalvõimekuse edendamine peaks olema siin esimeseks prioriteediks. oluline on see ka riski jagamiseks, seda vahendit saab välja töötada ilma ähm, ka alaliste ülekanneteta ja ilma vastastikuseta. näiteks on sarnane USA ähm, nii-öelda ähm, sellise ressursifondiga. ja ähm, see ei oleks, tegu oleks lihtsalt konkreetse fondiga, mitte iga-aastase eelarvega ja sinna panustatakse vastavalt äh, fiskaaltsüklile viis kuni kuus aastat, nii et äh, me e, ja see sel, nendel laenudel oleksid ka lihtsamad tingimused, kui praeguse süsteemi puhul on, samuti saaksin ette näha eraldi vahendeid võimalike kriiside jaoks. seal on, on ka erinevaid mõtteid fiskaalreformide kohta, näiteks mis puudutab e, siis äh, välispiiride kaitset ja äh, ühiseid äh, kaitse kliimamuutuste meetmeid ja need teie olete paremini kursis sellega, sellepärast et see ei ole seotud niivõrd äh, rahaliidu süvendamisega, kuid see on seotud võib-olla mõningate tõhususte põhjustega ja ma arvan, et järgmise MFF-i raames te ka arvestate sellega. ja fiskaaleeskirjade reform on praegu kaalutlusel ja alguses oli neid, äh, EMU alguses oli, olid need mõistetavad, kuid praegu on nad liiga keerulised ja isegi eksperdid äh, ei mõista neid hästi ja lõpetuseks äh, euroala rahandusministrid võiksid olla euroala finantsminister võiks olla kasulik, kui on olemas ka üks euroala eelarve ja seda siis koordineerimise ja esindamise eesmärkidel ja lõpetuseks ma usun, et Euroopa saab võtta mõistlikke samme sel aastal selleks, et muuta rahaliit eh, tugevamaks, paremini kaitsta kodanikke võimaliku järgmise šoki mõjude eest ja minu kui ökonomisti jaoks eh, põhiliseks eeliseks oleks see, et euroalal eh, kasutatakse rohkem riski jagamist ja see peaks aset leidma siis turgude kaudu, aga ka mõne lisavahendi kaudu, aitäh! suur tänu! suur tänu nende märkuste eest! ja hiljem ma küsin teie käest ka, mida tähendab see etteennustatav. aga nüüd jõuame järgmise kõneleja juurde, Agnes Benassi-Küere, palun. The president, thank you for the invitation. Actually uh, uh, I think I was in suur aitäh, mind tegelikult kutsuti siia sellepärast, et ma olin neljateist, osa neljateistkümne eksperdirühmast, mis oli siis Prantsuse-Saksa äh, ekspertrühm. nüüd äh, mul on piiratud aeg rääkida ja ma üritan siin eristada äh, kolme plokki, mida tuleks analüüsida eraldi, enne kui hakata neid paketti kombineerima. kõigepealt avalik hüve ning fiskaalvastutus. Uh, let's start with public goods alustame avalike hüvedega, milles see probleem seisneb, alati esitan kõigepealt selle küsimuse ja siis üritan rääkida instrumentidest, mis võiksid selle probleemi lahendada. traditsiooni, traditsiooniliselt toodetakse avalikku hüve Euroopa Liidus, Euroopa Liidu eelarvest ja miks peaksin rääkima Eurotsoonist ja mitte Euroopa Liidust. võib-olla sellepärast, et Eurotsooni riikidel on teised prioriteedid kui Euroopa Liidus laiemalt. teiseks, lihtsam on jõuda kokkuleppele üheksateistkümne riigi kui kahekümne seitsmega ja räägin ka stabiliseerimisest, mõned riigid on vähem stabiilsed kui teised, nii et äh, stabiilsed riigid leiavad äh, nõusoleku selleks, et panustada stabiliseerimisfondi, siis see tähendab, et on vaja mingit lisakasu neile ning finantsstabiilsus, mis on ka avalik hüve Eurotsooni riikidele ja siin siis ähm, resolutsioon või kriisilahendusmehhanism võib-olla ka lähenemine näiteks on avalik hüve. nüüd äh, komisjoni ettepanek on siis selle kontekst. siin äh, toetatakse äh, ühinemist Eurotsooniga, struktuurireforme samuti ning, ja ka majanduslikku lähenemist ja siis ka väärtpabereid, mis ähm, pakuvad suuremat äh, stabiilsust, need seitse korda seitse on see ettepanek. Äh, nii et äh, turvalised ähm, väärtpaberid ning EDIS ähm, ja SRF. nüüd me tahtsime keskenduda kahele teisele plokile rohkem, ehk siis kõigepealt fiskaalvastutus ja fiskaal- stabiliseerimine, milles see probleem seisneb, kõigepealt asümmeetrilised ja sümmeetrilised šokid, kõigepealt asümmeetrilistest meil on siin riiklik fiskaalstabiliseerimine ja riigid, kes on suures kriisis, siis on meil ees erakorralised laenud, nüüd on riike, kes võib-olla küll alati ei taha abi küsida. nii et siin on vahel auk mõningatel puhkudel on näiteks likviidsuskriisiga tegemist või siis ka riikidevaheline kriisi levik, ei ole vaja siin ESM-i tasandil vaja sekkuda või siis on asjad juba hullemad, äh, siis ekstreemsetel juhtumitel. meil on ka sümmeetrilised šokid, mis on ju enamus Eurotsoonis ning meil ei ole siin mingisugust äh, koordineerimist fiskaaltasandil ning siiamaani on poliitika läbi kukkunud ning et ei ole ka mingisugust äh, keskset eelarvet. aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist nägime me protsüklilist majanduspoliitikat. ja ei olnud kuidagi võimalik ka agregaattasandil stabiliseerimisega tegeleda. nüüd äh, Need probleemid võivad muutuda teravamaks tulevikus, arvetud, arvestades kõiki neid puudujääke, nii et kui võla ja SKT äh, suhe on kõrgemal tasandil, siis võib juhtuda, et keegi lihtsalt äh, visatakse siit välja, nii et äh, nii palju siis nendest protsüklilistest poliitikatest. nüüd komisjoni ettepanek, fiskaalvõimekus, automaatsed samuti segu ähm, ülekannetest ja äh, laenudest, äh, automaatsed mehhanismid ning äh, eraldi rida siis Euroopa Liidu eelarves ning samuti ESM, EMF, laenuvahendid ja seda siis ähm, lihtsamatel tingimustel fiskaalvõimekus jah, aga siiski tagasihoidlikum, ehk siis see fond vaid, mis oleks vaid null koma üks protsenti eh, SKT-st aastas ja tingimused puudutaksid raha kasutust ja mitte seda sääst, selle säästmist. nii et meie arvates piisavalt äh, usaldust praegu ei ole, et leida ühine lahendus, lisaks me usume, et siin on äh, suur äh, kriis, mis puudutab ilmselt tulevikus kõiki Eurotsooni riike korraga ning lõpetuseks stabiilsuse kasvupakti reform, me peaksime lähtuma siin kulutamisreeglist, see oleks läbipaistvam, lihtsamini mõistetav ka Rahvusparlamendi liikmetele ning seda oleks lihtsam jälgida ka Euroopa Liidu tasandil. ja siin ei oleks siis tegemist enam protsüklilise eh, majanduspoliitikaga. nüüd, mis puudutab eh, fiskaalvastutust, milles siis eh, probleem seisneb me tahaksime, et see pankade mittepäästmisreegel nii-öelda oleks äh, ka usutav, aga sel juhul võib äh, tekkida siis ähm, riigivõlakriis, nii et see on siis äh, see niinimetatud Deauville'i sündroom. nii et praegu on olukord selline, et see mittepäästmisklausel ei ole usa-, ei ole usutav äh, meil on ESM ja e SB, aga alati on tegemist lihtsalt äh, programmidega, nii et ei ole mingit äh, sellist äh, viimase võimaluse laenuandjat riikidele, küll aga pankadele. nii et ühelt poolt siis riigivõlarisk nii et asi on väga lihtne, nii et kui kuskil riigis on pankadel palju äh, sellist võlga ja siis äh, tagatised ka keskpangast vähenevad ja tekib äh, oht ja see tähendab, et hoiuste omanikud lihtsalt jooksevad sealt minema. nii et see võib viia selleni, et Eurotsoonist sunnitakse keegi äh, lahkuma. nii et see riigivõla risk on seotud äh, ka teiste riskidega. nüüd äh, komisjoni, komisjon on teinud oma ettepaneku, meie idee on aga teistsugune. me tahaksime mitmekesistamist varade osas just pankade puhul, nii et eh, kindlustada tagatis parematel aegadel, siis on likviidsus tagatud ning ühtlasi Euroopa hoiuste tagamise skeem. ja seda isegi enne, kui need mittetulussate laenude probleem on lahendatud. ja kui siis kas või viimase võimalusena on variant riigivõlga äh, restruktureerida, siis ESB saab täielikult tagada või kindlustada ülejäänud riski ehk siis ähm, nimiväärtuse muutmise riski. nii et äh, laenu restruktureerimine kui kõige viimane võimalus Eurotsoonis ilma igasuguse automaatse protsessita äh, ma saan aru, et see ei teki üleöö, aga see teeks Eurotsooni oluliselt vastupidavamaks. nimelt võimaldaks see keskpangal mängida oma rolli, milleks on Eurotsooni kooshoidmine ja seda täielikult vastavalt aluslepingutele, aitäh! Thank you very much! suur aitäh teile. Teid on siia kutsutud iseendana ehk siis mitte kellegi teise nimel, jah uh,? Miss prof- uh,, doktor Jorge. professor Federico Fabrini, Euroopa Liidu õiguse professor Dublini ülikoolist, palun Mr. President, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be in the house uh, of the European citizens. Uh, my present- daamid ja härrad, uh, suur aitäh teile ja ma tahaksin rääkida konstitutsionaalsetest väljavaadetest, mis puudutab Eurotsooni fiskaalvõimekust ja räägin siis uutest eelarvevahenditest. Uh, mina olen Euroopa Liidu õiguse professor ning täiendan seda, mida Agnes juba ütles, tema rääkis majandusteadlasena ja rääkis siis ka võimekusest, mina üritan seda siis täiendada, pakkudes lisainfot ka juriidilisest vaatenurgast, tahaksin kolmele asjale keskenduda, kõigepealt ma räägin üldse põhiseaduslikest alustest, mis puudutab fiskaalvõimekust Eurotsoonis kindlu-, räägin ka sellest, millised on need konstitutsionaalsed äh, väljakutsed, millega me peame, millega me peame lahendama, kui me tahame fiskaalvõimekust edukaks teha ning lõpuks ka siin ka äh, positiivsetest võimalustest, äh, et fiskaalvõimekus järgnevate kuude, aastate jooksul tagada. kõigepealt võimalik õiguslik alus fiskaalvõimekusele, nagu ma olen oma äh, töödes ka kirjutanud, siis äh, Eurotsooni eelarve väljatöötamine, küll aga meil on siin artikkel kolmsada üksteist, mis ütleb, et äh, alusleping, et mis ütleb, et Euroopa Liit tagab endale piisavad vahendid selleks, et ellu rakendada kõiki Euroopa Liidu poliitikaid, ilma et see kuidagi mõjutaks muid vahendeid. siin on meil ka artikkel sada kolmteist Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis räägib omavahenditest, maksutuludest ja nii edasi. nii et kui me räägime Eurotsooni eelarvest, siis on aluslepingutes ka teisi äh, artikleid, mis võiksid toetada sellise uue eelarvevahendi loomises, näiteks artikkel kolm, mis ütleb, et Euroopa Liit loeb, loob majandus- ja rahaliidu, nii et majandus ja rahandus on seal ju selgelt sees ja see tähendab, et seal on ka eelarvepoliitika mõõde. ja siin on, on siis konkreetne õiguslik alus ka Eurotsoonile, artikkel sada kolmkümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis räägib Eurotsooni institutsionaliseerimisest osana Euroopa Liidust. nüüd Euroopa Liidu õiguse eksperdina ütleksin ma, et kui me loeme seda aluslepingute, neid aluslepinguid siin Euroopa Liidu vaimus, siis me leiame siit õigusliku aluse täiesti üles ma usun, et nii subsidiaarsus kui ka demokraatlikud põhimõtted, mis on siin ju artiklites viis ja kümme, põhjendavad sellise uue instrumendi loomist. ja meie tegelikult konstitutsionaalsest seisukohast räägime ka maksudest aluslepingutes on jaotatud ära pädevused liikmesriikide Euroopa Liidu vahel ja ma usun, et fiskaalvõimekuse väljaarendamine on absoluutselt vajalik selleks, et võimuse lahusus säiliks. fiskaalvõimekus on seaduslikult, õiguslikult ka võimalik Euroopa Liidus ja ma ütleks isegi, et see on õiguslikult vajalik nüüd aga, kui luua täiesti uus fiskaalvõimekus, mille eesmärk on majanduslik stabilisatsioon, siis on siin siiski mõningad õiguslikud väljakutsed. Need ei ole mitte lihtsalt väikesed murepunktid, vaid ikkagi tõsised probleemid, mis peaksid määrama ära selle, kuidas me fiskaalvõimekust välja töötame. kõigepealt asümmeetria, ühehäälsus ning esindatus, need on väljakutsed, mis tuleb lahendada, enne kui me saame fiskaalvõimekusest rääkida, nii et tahaksin siis rääkida nüüd nendest kolmest punktist. kõigepealt äh, asümmeetria. nagu te kõik teate, siis äh, on Euroopa Liidu liikmesriigid asümmeetrilised oma suuruses, äh, majanduslikus positsioonis, äritsüklis ja nii edasi. ja see tähendab, et liikmesriigid ju teavad ka väga hästi, kas nad on ähm, siis netomaksjad või kasusaajad Euroopa Liidu eelarvest. loomulikult siin ei ole vaja selgitada seda, kui ebatõhusaks see süsteem kujunenud on, me oleme seda jäänud viimastes MFF-i teemalistes läbirääkimistes. seega on absoluutselt vajalik, et me liiguksime kaugemale süsteemist, mis ähm, lähtub liikmesriikide äh, ülekannetest äh, sissetulekutena ning fiskaalvõimekus peaks olema rahastatud ikkagi täielikest äh, oma, täielikult oma vahenditest Eurotsoonis ja Euro, Euroopa Liidus tervikuna. muidu siin tekib nõiaring ning äh, härra Rigling oskab sellest ESM-i kontekstis väga täpselt rääkida. ja siis me ei saa ju äh, väita seda, et fiskaalvõimekus on tagatud lihtsalt sellepärast, et ESM võtta aluslepingute sisse. nii et on vaja täielikult sõltumatuid omavahendeid ja seeläbi aga tekivad uued probleemid see on siis ühehäälsus vastavalt praegustele aluslepingutele tuleb kõik rahalised küsimused, ka eelarve küsimused nõukogus heaks kiita. ühehäälselt on ka vetoõigus, nii et ühehäälsus tähendab seda, et väga raske on kokkuleppele jõuda. väga keeruline on liikuda edasi. mida siin siis ähm, teha saab, meil on praegustes aluslepingutes juba instrumendid olemas, näiteks tihendatud koostöö, mis lubab riikidel tegutseda siis, kui kõik riigid ei taha edasi liikuda. aga see ei ole ka optimaalne lahendus ja kui siin maksuküsimuste üle otsustab vaid osa riikidest, siis eriti edukas see tulemus olla ei saa. nii et juriidilisest vaatenurgast on ühehäälsuse nõue eelarve küsimustes, küsimustes väga suureks probleemiks. ning kuigi me suudame lahendada ühehäälsuse probleemi, siis tekib siin uus väljakutse ja mina räägin siin esindatusest, nagu ma hetk tagasi ütles, siis jah, ei saa maksustada, kui ei ole esindatud ja selline ongi Euroopa Liidu eh, kontekst. nii et konstitu-, konstitutsionaalsest seisukohast oleks demokraatlikult täiesti vastuvõetamatu, kui tekitataks mingi fiskaalvõimekus, ilma et arvestatakse Euroopa Parlamendi seisukohtadega, nii et kokkuvõtlikult ma usun, et äh, fiskaalvõimekus oleks, oleks äh, edukas, tuleb vältida eelarve rahastamist otse liikmesriikide poolt, tuleb lahendada see veto küsimus. ning lõpetuseks loomulikult tuleb tagada see, et Euroopa kodanike esindajad oleks kuulatud. see on siis ambitsioonikas nimekiri, väljakutsed on suured, ma olen tihti aga pigem optimistlik, nii et ma näen siin ka mõningaid võimalusi. ja kõigepealt siis Iirimaalt, jah, ma usun, et Brexit pakubki selle võimaluse Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidus tekitab äh, augu järgmisesse MFF-i, see tähendab, et tuleb leida erinevaid rahastamisallikaid, et Euroopa Liidu eelarvet äh, täita ning eelmisel nädalal äh, Euroopa Parlament ka avaldas kaks resolutsiooni, mis puudutab oma vahendeid, nii samuti Euroopa Valuutafondi ideed, samuti väga ambitsioonikad raportid ning nüüd tuleb see vastasseis ületada ja jõuda järeldusele, et nüüd on auk sees, liikmesriigid kokkuleppele ei jõua, töötagem välja äh, uued omavahendid, äh, nagu ka raportis aasta tagasi kirjas oli. ehk siis tekkis tõeline Eurotsooni fiskaalvõimekus. ning lisaks veel üks idee, mida ei ole küll veel pikalt äh, arutatud ehk siis kakskümmend seitse liikmesriigi peaks alustama seda konstitutsionaalset reformi. hiljuti need arutelud alguse said, seda siis, kui Euroopa Parlament hääletas Euroopa äh, Parlamendi järgmise koosseisu üle ning ähm, kohtade ümberjagamise kohta ning järgmine etapp siis saabub, äh, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud, nii et äh, siin on meie kätes võimalused tegeleda nende struktuursete probleemidega, mida ma äh, üritasin siin siis käsitleda, nii et ma usun, et optimismiks on põhjust ning tuleb liikuda edasi, probleemid lahendada, kuid siiski realistlikult Majandus- ja Rahandusliidu tulevikust rääkimine ning võimalikust Eurotsooni eelarvest rääkimine tähendaks, et peaks äh, enne lahendama teised küsimused, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevikku. näiteks Euroopa äh, kaitsealane liit, ma ei usu, et Põhja- ja Lõunariikide vaheline vastasseis saab ületatud majandus- ja rahaliidu osas, aga kõik liikmesriigid on teadlikud, kui suured geopoliitilised väljakutsed meid ümbritsevad ning ka sellest, et meil on vaja tõelist Euroopa Kaitseliitu ja see tähendab, et Euroopal peab olema ka oma äh, sõltumatu eelarve. ja lõpetaksin äh, reklaamiga, reklaamin oma tööd selles valdkonnas, kirjutasin raamatu, mis puudutab äh, muuhulgas Brexitit, nii et seal leiate lisainformatsiooni, aitäh! Thank you very much to professor Fabrini. suur aitäh, professor Fabrini ja nüüd äh, doktor Jorge Nunes Ferrer Euroopa Poliitika Uuringute Keskusest, palun. Uh, jah, aitäh, et kutsusite mind siia. pean ütlema, et äh, lähenesin küsimusele stabiliseerimisnurgast ja seda seoses ka Euroopa eelarve rolliga stabiliseerimises aga tahaksin alustuseks rääkida hoopis millestki muust, enne kui eelarveni välja jõuan. ma olen ka teisi küsimusi käsitlenud, liikmesriikide äh, arveid. Teie muidugi peate Euroopa Liidu eelarvega tegelema, aga ma olen avastanud väga palju potentsiaali ka liikmesriikides. Äh, aga liikmesriigid ei ole väga palju kaasa aidanud. olen seda probleemi üritanud läbi Eurostati ja muude vahendite lahendada. fiskaalsuutlikkus on pigem reaktiivne instrument, aga me peaksime silmas pidama pigem ka ennetavat suutlikkust. seda, kuidas ennetada või leevendada probleeme tulevaste kriisidega seoses. pean ütlema, et sellele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud, me ei peaks looma seega mitte ainult vahendeid, millega saaks reageerida, vaid ka midagi, mis ennetavalt mõjutaks olukorda kuuekpake ja muud vahendid on olemas, aga ikkagi kõigega ei ole tegeletud. mina töötan äh, inimestega Ameerika Ühendriikidest kuni Uus-Meremaani äh, ning tegeleme siis äh, aruandlusega ning vaatame, kuivõrd oluline on finantshaldus stabiilsuse tagamisel ning me oleme tõesti leidnud, et seos on suur, aga kahjuks enamus liikmesriike ja enamus riike maailmas ei saa päris hästi sellega hakkama. seega siis meie meelest on väga palju SKT-st kaduma läinud, seda sellepärast, et äh, haldamine riigi tasandil on kehva. selleks on vaja koordineerimismehhanisme. kuid lihtsalt paljud liikmesriigid on tegelikult sellega tegemist ka vältinud OECD ja ka teised, EMF ja teised on äh, seda mõistnud ning nad ütlevad, et sellega tuleb tegeleda. kui mul paluti selle töörühmaga liituda, siis alguses ma mõtlesin, et see on äh, tüütu, aga nüüd aasta hiljem olen aru saanud, kui oluline see on ja ma olen ikka veel seal enamus liikmesriikidest ei ole selget äh, bilanssi ära toodud see on seotud ka juhtimise terviseseisuga nii-öelda. Kreekas avastati ju tohutu võlg, mida ei, ei olnud kuskil varem kajastatud. seda peaks aga vältima, sellepärast et see mõjutab eh, võla intressimäärasid ning eh, loob suuri probleeme see ei tähenda iseenesest aga eelarve roll, vaid midagi enamat, Eurostat ja meie töötame sellega, liikmesriigid on seda äh, eiranud, töötame avaliku sektori raamatupidamise standarditega ning läbipaistvusega. ja va-, sellega, et ära määratakse, milline on varade väärtus seega siis on vaja, et bilanss oleks õige, meil on olemas Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardid ning me peaksime läbi viima terve äh, süsteemi reformi, alustama selleks rahvusvahelist avaliku sektori rahandusstandarditest. sellega tegeletakse sellepärast, et probleemid on olnud nii suured, nad ei teadnud isegi, äh, millised on väärtused, äh, millised on krediidimäärad ja nii edasi. esmalt stabiilsus hakkab pihta heast juhtimisest riigi tasandil ja seejärel tuleb leida ka Euroopa tasandil ähm, aspekte, mis aitaks stabiilsust toetada. hästi kiirelt liikmesriikidel on äh, ligi viiskümmend protsenti oma majandusest endi kätest. Te näete siin andmeid aastast kaks tuhat viisteist, mõnes riigis viiskümmend kaheksa protsenti, väga palju, väga suur osa majandusest on riikide käes, seega nelikümmend viis äh, triljonit äh, varasid äh, ja kohustusi Te näete, et sellega võivad kaasneda probleemid otsuste langetamisel siin ma olen maha tõmmanud osad asjad, osades liikmesriikides ei anta teada pensionikohtade, osades on äh, alahindamine selles osas. et väga keerukas on tagada stabiilsust, kui seda ei teata, ehk siis äh, see on niivõrd oluline, seda on niivõrd palju eiratud, et kui küsitakse minult, mida Euroopa Liidu eelarve saab teha kriisi korral, siis mina vastaksin, vaadake kõigepealt, mida teie ise saate teha, siis vaatame Euroopa Liidu eelarvet seega valitsused on võtmetähtsusega, kui nad midagi ei tee, kui nad ei kasuta ka kõige äh, tavalisemaid juhtimisvahendeid, ei vaata pika perspektiivi, äh, see viib tsüklisele, antitsüklisele käitumiseni. meil on iga-aastane eelarve, me vaatame, peame käsitlema kõiki investeeringuid nagu äh, äh kulusid ja see tegelikult ei ole õige. nüüd aga räägime äh, Euroopa Liidu äh, eelarve stabiliseerimisest. makromajanduslik stabiliseerimine peaks äh, toimuma, ESM-i tuleks kasutada. Euroopa Liidu eelarve on väike ning on mõeldud investeerimisinstrumendina. see on natukene problemaatiline, kui me tahame seda muuta, me peame näiteks silmas pidama seda, et äh, põllumajanduse otsemaksed ning ümberjagamine, mida ikka ei ole ära lahendatud me räägime väga suurtest eelarvereformidest siin ja see on nii palju aega nõudnud. otsemaksete puhul ma tõesti ei tea, kuidas edasi liikuda. võib-olla see ei kõla väga positiivselt, aga jah, tõepoolest pärast nii paljusid aastaid tekib küsimus. eelarve on endiselt paindumatu ja ei ole võimalik kiirelt reageerida, meil on olemas üleilmastumisfond, solidaarsusfond, noorte töötusalgatus, aga tegelikult äh, on kohustused ja maksed äh, paindlikkuse instrumendi all äh, ümber tõstetud, aga eelarve ei ole suurenenud. kui aastal kaks tuhat üheksateist on kriis, siis tuleks vaadata, mis toimub. me praegu võtame lihtsalt raha tuleviku arvelt. ei saa ju olematuid reserve kasutada paindlikkuse instrument võib olemas olla, aga kui äh, raha ei ole, siis see ei toimi. Nende asjade üle ei ole piisavalt mõeldud ja sellega tuleks arvestada, kui me räägime stabiilsusest. seega kolmas õppetükk. Euroopa äh, eelarve võib teatud määral stabiliseerida majandust, aga ettevaatust, siin räägitakse rubriikidest ja me võime alustada väikeste sammudega, aga ettevaatust, kui te palju lubate rubriigi all, aga midagi ei juhtu seda sellepärast, et meil on Schengen ja meil on piirid, meil on ka eelarve. kärped viiakse sisse, äh, aga kui šokid ja konfliktid tekkisid, siis ei olnud ka vahendeid, seega oleks parem äh, vältida sellist olukorda, me peaksime stabiliseerima niimoodi eelarvet, et suudaksime toime tulla äh, šokkidega, kui need aset leiavad mida teha, vaadake makromajanduslikke aspekte. Te näete siin kolme ideed. Äh, halle tsoone on, aga nagu näiteks äh, EFSM ja muu, need on endiselt ja meil on endiselt ka marginaalid, aga me peaksime kaaluma seda, kas on neid võimalik kasutada, kui tahame šokkidega toime tulla ja teiseks eh, majanduslik stabiliseerimine läbi eelarve. jah, see on võimalik, aga mõned küsimused vajavad selleks lahendamist. seda oleks keerukas teha, sellepärast et seeläbi muudaksime me eelarve eh, iseloomu ning see tähendab seda, et meil oleks vaja õigeid struktuure. me võiksime näiteks pikemas perspektiivis äh, ESIF-i tugevdada, see tähendab põhimõtteliselt ka stabiliseerimist, ehk siis me tagame seda, et läbi investeeringute luuakse vastupanuvõimet, rohkem luuakse ka väärtust tuleviku jaoks, mitte tegeleda absorbeerimisega, nii et need asjad on juba olemas, teatud tööga on juba pihta hakatud, palju on veel teha, aga ka mingeid tingimusi on vaja, ma ei hakka siin neil peatuma, mõned toetavad neid, mõned mitte, aga praegu on seda liiga palju. meil on ka rahaliidu kohta äh, ideede kogum, äh, meil on ka äh, nii-öelda halbade päevade rahastu mõte, aga tulevast finantseerimise töödokumenti ei maini seda kõike. ma ei näe, et komisjoni dokument oleks ka sellega kooskõlas, nii et meil oleks eelkõige vaja paremaid tõukevõst, ESIF-it võiksime lisada tööhõive ning äh, deposiidi tagamise fondi. võib-olla ka see halbade äh, päevade rahast oleks võimalik. aga praegu ei ole see tehtav, sellepärast et meil on ühe protsendi usk investeeringute kaitseskeem, mis see on, me näeme, mis siin on ära tehtud, tekivad aga küsimused selle kohta, läbi milliste instrumentide seda, milliste sätetega. küsimus on selles, et me oleme, me saame peatselt MMF-i, äh, MFF-i äh, ettepaneku, kuidas me suudame need imelised asjad ellu viia. Pole kindel, kas selline ettepanek tehakse, nagu see on ära toodud või mitte äh, tööhõive ja muud skeemid, need on võimalikud, aga me peame vaatama liikmesriikide tasandil, kuidas seda teha. ja seejärel rääkides viimastest äh, suurematest šokkidest, meil peab olema rahastus olemas, mida on võimalik uuesti ka täita peame vaatama, kui palju seda peaks olema ja mis saab siis ka, kui meil ei ole piisavalt vahendeid, kas meil on võimalik laenata, et teatud küsimusi on, aga küsimused on äh, avatud, kui eelarve on piiratud, siis tuleb mõtelda, kuidas seda teha, kui me ei taha tõsta tõsiselt eelarvet. volinik ei ole suurest tõusust rääkinud ja me teame ka, miks. euroala eelarve, ma ei hakka detailidesse langema, aga üks asi, millest tahaks rääkida. võib-olla ei oleks halb, kui kõik liikmesriigid ka osaleksid, ma ei tea, kas me peaksime teise eelarve looma, aga kui seda tehakse, võib-olla siis oleks teist eelarvet vaja mitte euroala liikmesriikide jaoks, sellepärast et kui Ühendkuningriike enam ei ole, kui see on veel lahtine, aga igal juhul ka kandidaatriigid ja teised on niivõrd seotud euroga, võib-olla oleks võimalik kuidagi nad ka kaasata süsteemi ja toetada neid läbi siis Euroopa Liidu eelarve. ma ei tea, kas seda oleks võimalik juba praegu teha. kõiki punkte läbi ei võta, aga mida teha ühe protsendiga? see on suur küsimus, üks protsent jääb alles, ma eelmine nädal olin kohtumisel, kus äh, äh nägin siis rahandusministreid ja Äh, mulle öeldi, et ähm, ma nägin, et seal räägiti täiesti teist keelt ja see oli natukene pettumust valmistav, nii see oli, aitäh! Äh, äh, aitäh! aitäh selle realistliku lähenemise eest, aga me teame jah, milline on meie poliitiline keskkond. To reconcile uh, goals uh, and uh, I think it's uh, more than appropriate now. ma arvan, et nüüd on igati kohane ära kuulata ka komisjoni arvamus. ma tahaksin tänada Alessandrot äh, ECFIN-ist ja kuuleme siis, mida komisjon plaanib meile välja pakuda nii MFF-i kui ka EMU kohta. ootame paket. teame, millised on piirangud ja tunneme suurt huvi selle vastu, mis nüüd tulemas on, palun. Thank you very much. Thank you for inviting us to uh, comment. suur tänu. suur tänu, et saan ka kommenteerida seda teemat, me vägagi tervitame seda üritust, tegu on algatusega, mis on äärmiselt oluline meie jaoks. nimelt, et me saaksime jätkata arutelusid sel teemal eriti mis puudutab ähm, fiskaalstabiliseerimisteemat, see on meie jaoks üheks võtmeela-, elemendiks selleks, et EMU lõpuni viia. ja see arutelu ei ähm, leia aset kuskil vaakumis, vaid on ähm, väga palju viimasel ajal aruandeid välja tulnud, mis puudutavad viimaseid aastaid ja mis kutsuvad äh, siis üles euroala fiskaalvõimekust tugevdama ja ka selle toimimist tugevdamine. oli näiteks äh, nelja presidendi äh, raport aastal kaks tuhat kaksteist, mida juhtis äh, president Rompuy, siis oli viie presidendi raport, mida juhtis president Juncker kaks tuhat viisteist, siis tuli komisjoni ähm, aruteludokument, mis tuli välja eelmise aasta mais ja lõpetuseks oli ka resolutsioon mille võttis vastu see parlament kuueteistkümnendal veebruaril eelmisel aastal ja see lahtus Böge-Bereshi raportist. ja hiljuti te kuulsite Keskpangalt, IMF-ilt, OECD-lt, kes ka toetasid äh, makroökonoomilise äh, stabiliseerimise äh, fondi loomist. ja mis puudutas seda raportit, siis seal räägiti fiskaalvõimekusest e, lisaks ähm, stabiliseerimismehhanismile. fiskaalvõimekus vastavalt sellele resolutsioonile peaks hõlmama konvergentsi koodi, mis keskenduks maksustamisele, tööhõiveturule, investeeringutele, tootlikkusele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja heale juhtimisele. teiseks see peaks paika panema mehhanismi, mis võimaldaks äh, siis ka absorbeerida asümmeetrilisi šokke ja see peaks olema äh, neutraalne aja jooksul, äh, tagama suurema usalduse. ja kolmas element selles resolutsioonis käsitles seda, et, et see peaks siis tegelema ka sümmeetriliste šokkidega, mis mõjutavad erinevaid liikmesriike samaaegselt. ja resolutsioon kutsus üles ka ESM-i e e, edasiviimist eh,, kaasamist eh, valuutafondi. jah eh,, majanduseksperdid ähm, ja ka poliitikakujundajad äh, ei ole päris ühel arvamusel, et kas on vaja tsentraliseeritud tegevust äh, siin euroalal ja ma sooviksin natukene selgitada, miks see ole, on meie jaoks oluline küsimus. nii et eh, ma eh, tõin, tooksin siis ka välja need elemendid, eh, mis detsembrikuus juba välja toodi. euroala on väga konkreetse ülesehitusega. nii et siin on ühtne monit-, rahanduspoliitika ja, ja see saab toimida ainult agregeeritud tasandil, aga samas fiskaalpoliitika võib olla tsentraliseeritud ja põhimõtteliselt võib siis vastata ainult riigipõhistele šokkidele ja seda vastavalt äh, siis riigi, äh, kasutades siis tavalisi äh, fiskaalstabilisaatoreid riikides. nii et tava, tavalistel normaalsel ajal see toimib, aga kui on tegu suure makroökonoomilise šokiga, nii nagu me nägime kriisi ajal, siis see ei toimi. ja sellises olukorras riiklikud äh, fiskaalstabilisaatorid ähm, võivad olla lihtsalt äh, üle ähm, ähm, üle survestatud ja kuigi me peaksime valima ka selle lähtepunkt, näiteks kui me mäletame Iirimaa ja Hispaania lähtepunkti aastal kaks tuhat kaheksa, kui kriis neid tabas, siis neil oli selline äh, rahanduslik olukord, mis ei, ei olnud kooskõlas meie fiskaaleeskirjadega ja kui ollakse silmitsi sellise šokiga nagu kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, siis nagu te mäletate, mitu liikmesriiki kogesid ähm, kasumi poole kokkukukkumist. ja see oli kaks protsenti SKT-st äh, mõningatel juhtudel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist ajavahemikus. ja selle tulemuseks oli ka eelarve puudujäägi suurenemine ja mõningates äh, riikides oli see isegi miinus kuusteist äh, protsenti SKT-st ja euroala riikides oli see miinus kuus protsenti SKT-st keskmine. nii et tegu oli väga olulise fiskaalšokiga ja kui ollakse äh, silmitsi siis ka turusurvega, siis paljud riigid käivitasid väga kiire konsolideerimisprotsessi ja selle tulemuseks oli protsükliline fiskaalpoliitika. seda me nägime ka euroalal aastal kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist ja sellel ähm, perioodil ähm, fiskaalpoliitika kogu euroala puhul oli piirav, samal ajal kui väljund ähm, lünk oli siis või lõhe oli negatiivne. ja äh, Äh, siin tuli, kohal tuli arvestada loomulikult ka äh, šokiga kaasnenud äh, tööhõive vähenemisele. ning see oli ka üheks põhjuseks, kuidas siis ähm, euroala on para-, stabiliseerunud ähm, viimastel aastatel võrreldes USA-ga, nii et nii et, nii et USA taastas oma olukorra, oma kriisieelse olukorra aastal kaks tuhat üksteist, aga meil võttis veel neli aastat rohkem aega euroalal. kuna äh, tsentraalse äh, stabiliseerimisfunktsiooni ei ole, siis see ka kaasneb äh, nendele mõjudele ja see tähendab, et tuli võtta pidevalt ebastandardseid meetmeid ja euroala ülesehitust näevad Äh, investorit ähm, ka sellise riski suurendajana. ning see risk muutus väga nähtavaks ka kriisi ajal ja see sundis siis ka Keskpanka kaks tuhat kaksteist augustis oma meetmeid võtma. ja veel üks põhjus, mis äh, selgitab, miks meie tulemused nii nõrgad olid võrreldes USA-ga, oli ka see, et ei olnud täielikku pangaliitu ja ka äh, kapitalituruliitu. me oleme küll seal praegu edusamme saavutamas, aga liiga aeglaselt. meil on ähm, nüüd küll ühtlustatud ähm, pangandusjärelevalve ja panganduskriisi ähm, lahendusmehhanism, aga äh, mis puudutab äh, EDIst, siis seal arutelud alles käivad, seda veel ei ole. ja samuti, mis puudutab äh, ühtset kriisilahenduskorda, siis selles osas ka veel arutelud käivad, nii et need on praegu kõige olulisemad teemad. Äh, sel-, pangandusliidu äh, väljaehitamine kindlasti parandab ka erasektoris ähm, riskide jagamist, aga me ei tohi unustada seda, et sellest võib-olla ei piisa on tõendeid selle kohta, et erasektoris ähm, riskide jagamine toimib väga protsükliliselt ja kui tegu on äh, laiaulatusliku šokiga, siis see stabiliseerimismõju on väga nõrk. ja täpselt sellistel aegadel, kui tegu on suurte šokkidega, siis äh, kui on vaja stabiliseerimistoimet, äh, sellepärast et sellisel juhul on erasektoris riskide jagamine tõhusam siis, kui ta teeb koostööd ka avaliku sektori riski jagamisega ja tsentraalne stabiliseerimistoime ei peaks olema siin nagu esimeseks ähm, kaitseliiniks, esimene kaitseliin peak-, liinil peaks olema hästi toimiv kapitali ähm, ja laenuturg. see tagab siis, et erasektori riski äh, absorbeerimisvõime toimib hästi ja seetõttu me peame siis ka edasi liikuma Pangandusliiduga ja ka kapitalituruliidu väljaehitamisega ja edasi tuleb vaadata ka selliseid fiskaalpoliitilisi struktuure, mis võimaldavad fiskaalpuhvreid luua õigel ajal ja samuti tugevdaksid süsteemi šokkide vastu. ja kolmas kaitseliin on ja kolmandas kaitseliinis on see, kus stabiliseeriv toime peaks hakkama ähm, arenguid äh, mõjutama ja siis alles me peaksime äh, ESM-i kasutama, mis puudutab siis äh, turule juurdepääsu kaotamist. nii et ähm, ühine stabiliseerimine ei ole mitte ainult tõhus vahend riskide jagamiseks, vaid see on äärmiselt oluline ka riskide vähendamiseks kogu ala jaoks. ning äh, lähtudes programmide äh, kogemusest, et, et, et selles, kuidas EMF-i ja ESM-i kasutamist vähendada, siis see on oluline nii Ähm, laenu saavatele riikidele kui laenu andvatele riikidele. nii et millised äh, on sellise stabiliseeriva äh, toime põhitunnused? Ähm, nii et selle tulemuseks ei pea olema alalised ülekanded, samuti peab see ohtusid vähendama ja see samuti ei peaks ESM-i, tulevase EMF-i äh, rolli kuidagi dubleerima ja see peaks toimuma Euroopa Liidu õiguse raamistikus, see võiks olla avatud ka mitte euroala liikmesriikidele ja juurdepääs stabiliseerimisele peab olema seotud konkreetsete tingimustega, kriteeriumidega ja konkreetsete tugevate poliitikatega ning lõpetuseks äh, peab olema tagatud kooskõla ka äh, fiskaaleeskirjadega. ja seda stabiliseerimistoimet saab luua selliselt, äh, et see ka tagab ja tugevdab äh, kooskõla äh, fiskaaleeskirjadega ja ma annaksin ka lühikese ülevaate sellest, äh, millega me tulime välja detsembri paketis. muude ähm, punktide seas esimees, kas te võib-olla jätaksite selle osa vahele, me teame, mis on, mis oli sees detsembri paketis, meid huvitaks see üld, peamine pakett. et meil on lihtsalt väga vähe aega veel üle jäänud, et te saaks seda optimaalselt siis ära kasutada. selge, ma annan teile siis ähm, ülevaate sellest, mis saabub hiljem. me oleme välja pakkunud selle, kuidas seda stabiliseerivat toimet üles ehitada, nii et see on kolm komponenti. Äh, kapitaliliin ähm, ähm, ähm EMF-ilt võib anda siis äh, laenusid, mida, mida tagatakse Euroopa Liidu eelarvega, teine komponent oleks siis äh, toetus Euroopa Liidu eelarvelt ja kolmas komponent seisneks eh, siis kindlustusmehhanismis, mis eh, rajaneks liikmesriikide vabatahtlikel eh, panustel ja see kolmanda komponendi võib siis välja töötada aja jooksul, nii et see on, annab teile ülevaate meie nägemusest. ja millised oleksid need abikõlbulikkuse kriteeriumid ja selle käivitamise Ähm, kriteeriumid, nii et äh, äh, see stabiliseerimise toime, see stabiliseerimise meede peab olema seotud kindlate tingimuste ja kriteeriumidega ja äh, šokile eelneva aja jooksul siis vaadatakse üle, millised on ähm, kriteeriumid selleks, et saada juurdepääs sellele stabiliseerimismeetmele ja mis käivitab selle mehhanismi. see äh, määratakse kindlaks eelnevalt. ja näiteks äh, siin võiks aluseks äh, võtta liikmesriigi töötuse pikaajalised trendid, aga kui nüüd need abikõlbulikkuse ja käivituse kriteeriumid on paigas, siis saab seda meedet kasutada ja mm, see peab olema mm, siis ka usaldusväärne meede, et sellel, et mm, et selle meetme alt saab siis ka näiteks raha laenata. teeme siis ähm, üldjoontes sellised ettepanekud maikuus, et praegu on õige aeg tegutsema asuda ja ma saan aru, et läbirääkimised tulevad keerulised, aga me loodame, et siin on praegu võimaliste aken olemas ja me peaksime ikkagi rahaliiduga edasi liikuma, aitäh. suur tänu. Need argumendid olid tõesti väga veenvad, miks seda vaja on, et see miks seda stabiliseerimise funktsiooni vaja on. ja ootame siis teie ettepanekut. ja kindlasti on sellega seotud ka mõningad küsimused selle mahu suuruse osas ja ja härra Regling siin rääkis ka sellest, et see võiks olla niisugune võimalik rahastu, et ma ei tea, kas see võiks olla nagu tagavara, äh, tagavararahastu või siis, või siis peaksid need olema täiesti mm, eraldatud üksteisest ka pädevuste mm, alusel. aga nüüd anname sõna oma äh, liikmetele ja kõigepealt härra Olbricht You are, you are, he left, so. ta läks ära, Toma läks ka ära. siis härra Kalmer. aitäh, härra esimees, kõigepealt ma pean vabandama, et ma just ähm, laekun ühest teisest komisjonist ja seetõttu ma ei ähm, suut-, ei saanud küll kogu sõna, kõiki sõnavõtte kuulda, aga sellegipoolest luban endale sõna võtta olen selle teemaga väga põhjalikult tegelenud ja pean tunnistama, et kõik, mida siin on ähm, öeldud, siis teoreetilises plaanis on see äh, võib-olla küsitav, aga me oleme aastaid ka kogemusi kogunud, mis ähm, tõestab hoopis vastupidist. ja me võime siin väga paljusid detaile välja tuua, näiteks et ESM ähm, loodi ajutise elemendina, meetmena, äh, erakorralise meetmena mida ainult erakorralises olukorras kasutatakse ja kui, ja kui ESM oma tööd edukalt täitnud, siis ähm, suletakse. aga nüüd tuleb välja, et ESM soovitakse ka eelarvesse kasutada, kuidas see siis kokku kogub, see üldse ei sobi kokku sellepärast, et ähm, siin tuleks tunnistada ka seda, ähm, et midagi on valesti läinud, aga selle asemel me kuuleme pidevalt seda, et euro on edulugu, aga samal ajal ähm, me peame pidevalt äh, eurot päästma, see ei ole päris kooskõlas ja siin ei ole päris paljud asjad kooskõlas. meil on eeskirjad, on Maastrichti leping juba aastaid, äh, kõik on äh, juba lõpetanud lugemise, kui tihti on Maastrichti lepingut rikutud, sest paistab, et midagi, kedagi enam see ei huvita, nii et me võime pikki reegleid ja eeskirju kirjutada ja kui esimene kord oleks pidanud neid meetmeid kohaldama, siis vaadati lihtsalt sellest asjast mööda. meil oli eeskirju ka, meil on eeskirju ka pangandussektori kohta ja nii, ja niipea, kui eeskirjad olid paigas ja oleksime pidanud Itaalias neid kasutama esimest korda juba siis ka seda menetlust rikuti. ja kui nüüd keegi kinnitab, et me nüüd võtame vastu eeskirjad, eeskirjade alusel väga rangelt tegutsetakse, siis ma ausalt öelda ei tea, kuidas seda enam veel uskuda. ja algusest peale minu meelest kogu lähenemine on vale. ja me peame lähtuma siin ikkagi oma kogemustest ja ma arvan, et äh, ka teooria ei ole päris õige, sest täiesti loogiline on see, et äh, kui meil viime sisse sellise kindlustussüsteemi, et igaüks, kes sellest osa saab, siis seega vastavalt käitub. et see on täiesti inimlik, äh, see ei sõltu siin ühestki riigist ega rahvusest. selge on see, et kui keegi kahju eest kaasa äh, maksab, siis seda riskialtimaks äh, muudeta, muututakse. ja kui nüüd äh, euro valuutana ja osalejariigid peaksid kuidagi rohkem eelarve eeskõrjudest kinni pidama, siis ausalt öelda ma hästi ei usu seda. selle see on täiesti kontraproduktiivne, me peaksime ikkagi lähtuma Maastrichti lepingust ja selle eeskirjadest, mitte looma mingisuguseid uusi, mida me niikuinii ei kasuta. suur tänu, härra Heies. suur tänu, härra esimees. ma ei hakka siin omaenda valimisringkonna ülikooli esindaja suurepärast ettekannet äh, kommenteerima, suur tänu aga igal juhul professorile selle ettekande eest. ja ähm, poliitikast ma olen, see poliitik minu sees äh, ütleb mulle, et tegelikult praegu keegi ei soovi lepinguid muutma hakata. ja, ja seda näitas ka see äh, fiskaalvõimekuse analüüs nimelt äh, selle analüüsi alusel äh, lepingu muutmine on vältimatu, aga minu meelest ei ole siin ei seda poliitilist soovi lepingute muutmiseks äh, ega ei ole ka seda toetust või valmidust lepingu muutmiste läbiviimiseks, aga üks asi, mis mind huvitaks ja mida ma sooviksin doktor Perel de Nunes Ferrerelt küsida et te rääkisite, et äh, algus äh, saab kõik ikkagi äh, heast juhtimisest ja haldamisest riiklikul tasandil. ja ma kardan, et sellega ei ole arvestatud praeguse ülesehituse juures, et et, et see ühine arusaam meie eeskirjadest võib-olla erineb liikmesriigiti, nii et meil oleks vaja neid ühiseid standardeid tõesti vaja levitada kõikides eelarve juhtimistes mul oleks küsimus, et kõigepealt äh, te rääkisite sellest ühe protsendi religioonist. ja kui me soovime äh, äh, lünga täita, mis järgneb Brexitile ja me soovime ka tagada ähm, ähm, eelarve samas mahus tulevikus, siis me peame ikkagi sellest ühest protsendist, selle ühe protsendi eeskirja murdma, me oleme, peame sellisel juhul rohkem panustama aga selles kontekstis, kas me ei peaks mitte eelarvet kasutama selleks, et äh, palju suuremat süstemaatilist äh, äh, avalikke reforme saavutama oma liikmesriikides? ja seda ka selleks, et saavutada just see võrdsus ka hea juhtimise osas, et sest iga avaliku sektori reform on väga kulukas, aga selle tulemuseks on ikkagi need soovitavad muutused, mida me soovime näha. ja me saaksime eel-, kasutada eelarvet, mis on sel-, selles valdkonnas väga mitmekesine just nende avaliku sektori reformide äh, saavutamiseks, et siis sellega kaasneksid ka need teised äh, positiivsed mõjud, millest te rääkisite. Äh, proua Kressle, jah, ma ei ole ka päris veendunud, kas need asjad, mida me siin kuulsime, päris hästi omavahel kooskõlas on. ma sooviksin äh, küsida härra Reglingule küsimuse selle äh, moraalse ohu kohta, moral hazard, sellepärast et, sellepärast et meid sakslastena paneb muretsema see, et meie peame rohkem maksma selles, mida teised üldse maksta ei soovi, et millisel seisukohal olete teie? ja kui me siin juba nii kenasti koos istume, siis ma sooviksin ka teada, et kuidas teie hindate EKP tegevusi ja neid tulemusi. et kas me oleme lahendustele jõudnud natukene lähemale või me oleme neid probleeme lihtsalt äh, edasi lükanud? ja ausalt öelda ma ei tea, kuidas ma pean seda paketti oma valijatele selgitama, aga loodetavasti meil midagi pähe torkab, kui me selles veendunud oleme, aga praegu me igal juhul peame sellega tegelema. ja nüüd teiseks, Euroopa Liidu eelarve ja kuidas on see seotud euroalaga? ma sooviksin komisjonilt kuulda, et eh, mis puudutab tulevasi struktuurifonde, milline on teie nägemus nendest ja milliseid meetmeid komisjon välja pakub selleks, et need eh, senised riikide need ümbrikud ära kaotada, et et eh, need riigid, kes raha saavad, võivad teha ükskõik mida selle rahaga ja need igasuguseid eeskirju ja sätteid ju venitatakse ka igas suunas, nii et et see, kuidas eelarvet praegu erinevatesse programmidesse venitatakse, on minu meelest murettekitav ja need ettepanekud tulevase Euroopa Liidu eelarve jaoks ähm, on ka sellised, mille osas on eriarvamusi et äh, võib-olla siis ähm, ähm, jääb see menetlus toppama kuhugi piirkondadesse või kas või majandusministeeriumitesse, kus, kes on seni harjunud äh, neid rahasid kasutama nii, nagu nad soovivad, nii et siin on tegu ikkagi erinevate maailmade konfliktiga tõesti. suur tänu, proua Morrison, äh, härra Morrison, aitäh! mul on kolm jätkuküsimust meie külalistele. kuidas on seotud uus fiskaalvõimekus ja euroala eelarve ja, ja praeguse, praegune Euroopa Liidu eelarve, et võib-olla saaksite selgitada, sellepärast et parlamendi eelarvekomisjonis meid paneb loomulikult muretsema see eh, eelarve ühtsus, me oleme näinud siin usaldusfonde, Aafrika usaldusfonde, Türgi pagulasrahastut ja mis jäävad ka äh, juhtimisraamistikust välja. ja teine küsimus, see on äh, fiskaalvõimekuse suurus ja maht ja kuidas seda finantseerida. siin mõningates ettekannetes natukene sellest räägiti, aga ma äh, soovin, paluksin, et te räägiksite ka sellest ka, et kui Mm, suur oleks see mm, finantsmaht ja millised oleks need rahastamisallikad ja kolmandaks, millist äh, rolli te näete parlamendil juhtimise osas äh, fiskaalvõimekuse puhul ja ka euroala eelarve puhul, aitäh. aitäh, ma kasutan ka võimalust ja ja kõigepealt annan sõna proua, üks hetk üks, üks hetk, üks hetk, proua Peres, te saate sõna, aga mitte praegu. meil on nimekiri. kõigepealt meie kolleeg Malievitš. suur tänu. mul on äh, väga heal, hea meel, härra Nunes, et äh, rääkisite siin äh, bilanssidest ja sellest, kuidas ähm, hallata varasid ja ähm, kohustusi. aga mis saab ähm, mitterahalistest varadest? me peame saatma liikmesriikidele selge sõnumi, et me peaksime haldama varasid ka ilma äh, nende, ka ne, ilma nende mitterahaliste varadeta, mis praegu on kaasatud ja ähm, oluline on ka see, et tagada jätkusuutlik areng nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriigi tasandil. ja te ütlesite, et väikese Euroopa Liidu eelarvega me ei saa kõiki probleeme lahendada ning meil on vaja tagada äh, sünergia riiklike eelarvetega. nii et kuidas tagada see sünergia riiklike eelarvetega, eriti kui me räägime siin eelarvevõimekusest ja eelarvestamise võimekusest ja ka minu kolleeg küsis rääkis sellest ühe protsendi religioonist, aga, aga äh, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku üks koma üks äh, X ja parlament on pakkunud veel üks koma üks äh, kolm, et ma ei tea, kas sellest piisab siis eelarve võimekuse suurendamiseks ja professor ähm, Benassi Koeri ütles, et et see fiskaalvõimekus peaks keskenduma rohkem euroalale aga me ei saa tagada suur, tugevat euroala, ilma et ka euroalas mitte liikuvad liikmesriigid ei oleks tugevad. sest me ei saa siseturgu ju tugevdada, mis on ju oluline nii euroala riikidele kui ka teistele. nii et kuidas kõige sellega äh, edasi liikuda? ja üks küsimus äh, professor Fabrinile Te ütlesite, et me peaksime vältima riikidevahelisi ülekandeid. et milliseid ülekandeid te silmas pidasite, tingimuslikke või neid mittetingimuslikke, et, et võib-olla saaksite natukene selgitada? Thank you, Pervanš Peres. suur tänu, kolleeg Peres. Uh, thank you uh,, I will try to stay. aitäh, ma ikka üritan prantsuse keele juurde jääda. Merci de, de, de toutes ces contribu-. jah, suur aitäh kõikide sõnavõttude eest tahaksin ikkagi esitada paar-kolm küsimust. Klaus Regling, te ütlesite, et praegused reeglid võimaldavad reageerida sümmeetrilisele šokile. seda me nägime siis aastatel kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme. ja Agnes Benassi-Curie ütles, et meil on piisavalt või piisavaid reegleid ja ei oleks vajaks eriti, vaja eriti suurt lisaeelarvet. jah, ma saan aru, et me ei näe asju päris samamoodi, aga piisav manööverdamisrüüm kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme sellest ju äh, oli kindlasti puudus, nii et sellepärast läksimegi me, sattusimegi me kriisi ja majanduslangusesse, nagu komisjon seda ka öelnud on, seda perioodiks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist, nii et nüüd küsimus härra Nunez Ferrerile ma ei ole mitte kõigega nõus, mida te ütlesite, aga te ütlesite, et piisavalt ei jälgita seda, kuidas liikmesriigid oma eelarvet haldavad ja ma olen teiega täiesti nõus, Kreekas jõudsime samale järeldusele, kui siis töörühm või rakkerühm saadeti Kreekasse selleks, et neile selgitada, kuidas oma avalikku raha ja eelarvet hallata. nüüd kõigest sellest tuleb ka õppida see tähendab, et stabiilsus- ja kasvupakti reeglid ei ole õiged, et siis kas ei vaadata õigeid näitajaid või ei jälgita õigeid asju riikide rahanduses. ja me peame ikkagi tõsiselt võtma seda, et meie eelarve peab toetama ka liikmesriikide haldussuutlikkust aga loomulikult nõukogus nähakse seda lihtsalt kui tohutut korruptsiooniriski, nii et kuidas me siis sellise vastuolusid lahendame. ja Klaus Regling, tahaksin esitada teile ühe küsimuse, nimelt stabiliseerimisfond, ma ei tea, milliseks kujuneb see kahekümne üheksanda mai lõpptulemus, kas täpselt selline, nagu me siiamaani näinud oleme, see oleks ikkagi päris huvitav, nüüd kui see on aga läbi käinud kõikide komisjoni esimeeste ja direktoraatide peadirektorite ja volinikega, kelle iganes kätest. kui see aga nüüd nii läheb, siis tekib siin ju dünaamiline ESM, ja kuidas näete siis teie meie institutsiooni arengut selles kontekstis ja veel kaks punkti, olles siin teid kõiki ära kuulanud. ja kui me oleksime nüüd ideaalses maailmas, siis enamik sõnavõtjatest ilmselt tunnistaksid, et kõige parem stabileerimisviis on ikkagi miinimumtöötutoetust. toetus, valuutafond on juba Äh, aastaid rääkinud sellest, mina ja Raimar Pööge ei suutnud selles omavahel kokku leppida, aga põhimõtteliselt, kui me nüüd lähme kaugemale nendest takistustest ja kõigest muust ja küsime ekspertide käes, käest, et kas kõige parem ei oleks mitte siis see miinimumtöötutoetus stabiliseeriva faktorina. lisaks, kui Euroopa stabiilsusmehhanismist saab Euroopa Valuutafond, siis äh, jah, siin on see nimetuse küsimus äh, ja võitnud on siis need, kes tahavad, et selle nimi oleks Euroopa Valuutafond, mis mulle isiklikult ei meeldi, aga noh, mis iganes. see aga ei tähenda seda, et nüüd äkki on meil koopia rahvusvahelistest valuutafondist, sest et siin on vähemasti kolm elementi, mis on ju täiesti erinevad. teise, esimeselt, kõigepealt integratsioonitase, majandus äh, tingimused ja nii edasi, valuutafond tegutseb hoopis muudes piirkondades kui Eurotsoon. teiseks artikkel neli valuutafondis, mis puudutab liikmesriikide olukorda, ei kohaldu Euroopa Liidus, sellepärast et see oleks risti vastupidine Euroopa aluslepingu sätetele ja nüüd kolmas asi, mida valuutafondis olemas ei ole, on see, et meil siin Euroopas on äh, Äh, finants äh, tõhus finantsjärelevalve, finantsturgude järelevalve, seda äh, korraldab Euroopa Keskpank. nii et ärgem siis nüüd arvakem, et kuna me võtame sama nime, siis on meil kohe ka sama mehhanism. nii et see ei puuduta otseselt seda, mida ettekandja ütles, aga lihtsalt tahtsin need olulised teemad siin kõik välja tuua. suur aitäh, Raimar Pööge! suur tänu! mul ka paluti vastata, aga ma tegin ka äh, mõningaid järeleandmisi, aga aga ma arvan, et kui tänast arutelu vaadata, siis, siis selles raportis lihtsalt ähm, toodi võib-olla koja ette natukene varem äh, mõningad arutelu küsimused ja mul oleks paar küsimust. neliteist päeva tagasi oli mul üks kohtumine tööstuskaubanduskojaga ähm,, ähm, Taani partneritega, Saksamaa-Taani piiril oli see ja seal oli ka üks kolleeg Hamburgist kohal, kes seoses äh, naabrusega, äh, naaberriigiga Taaniga ütles, et äh, Taani näide näiteks, et toimivad toimiva siseturu puhul ei ole tegelikult vaja ju ühisvaluutat. nii et äh, mina olen viiekümne esimesest aastast, ma veel kogesin seitsmekümnendat aastat ja ma nägin, millised vääringuturbulentsid äh, aset leidsid äh, tollases Euroopa ühenduses täielik segadus toimus, ülehindamine, alahindamine, inflatsioon, deflatsioon ja, ja ja see oli ka põhjuseks Werneri kavale ja ka kõikidele meetmetele ja sammudele, mis tollal võeti. nii et äh, seetõttu ma rääkisin ka proaktiivsest poliitikast eelnevalt. ning äh, mis puudutab äh, rändevoogude haldamist, siis kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist Ähm, seoses mõningate liikmesriikide jonnakusega, kes keeldusid äh, tollal kriisimehhanismi loomisest äh, ja ka äh, minu koduriik ja Prantsusmaa keeldusid ka ühist piirivalvet välja töötama, seda ka Lissaboni lepingu aruteludel. et tollal öeldi, et me ei, me sellega ei soovi liituda ja kui siis toimus, tekkisid meil erakorralised sündmused maailmas, me oleme ju ikkagi, elame globaalses külas ja siin on terve rida ohte, siis sel-, me, sellisel juhul me ei ole ette valmistatud, me ei ole valmis. nii et äh, meil on olemas ka äh, äh, maksete bilanss euro, mitte euroala riikide jaoks ja eeldasime, et euroala riikidega on kõik korras, niisiis me peame ikkagi kõik tegema kindlaks, nii-öelda veekindlaks ja see tähendab, et me peame ka ennetusega tegelema ja me peame ka maailmale sõnumi saatma, et me otsustavalt äh, oma väärtusi ja põhimõtteid, mis on seotud siseturuga ja meie ühine vääring on euro ja kõik ülejäänud on erand ja me neid väärt-, väärtusi ja põhimõtteid ka kaitseme. nii et nii palju siis eelmärkusena. ja äh, jätkuks sellele, mida Pervanš ütles äh, oleks mul ka küsimus äh, härra Reeglingule ja ka äh, küsimus proua Benassi-Guerreile. nii et fiskaalvõimekus. paistab, et siin on erinevaid äh, mudelisid võimalikud, kuidas seda fiskaalvõimekust rahastada ja eelarve tehnilisest plaanist võin öelda, et jah, et seda võib teha loomulikult liikmesriikide ähm, panuste või maksete ähm, erineva eelarvestamisega, et kuidas neid äh, makseid äh, raamatupidamisse kantakse, et siin on erinevaid võimalusi. ja äh, sellisel juhul me saame ka parlamendi rolli ja parlamendi kontrolli rolli tugevdada kõikidel tasandil ja see on üks võimalus. see kindlustusmudel, seda ka juba käsitleti ning aastad tagasi, aastad tagasi raportis me ka käsitlesime seda, me küll ei rääkinud seal töötusest või ei jõudnud selles osas ühele arvamusele, aga selged eeskirjad äh, peavad olema maksete tagasimaksete osas. Äh, samuti tuleb äh, selgelt olla, samuti peavad need eeskirjad olema selgelt defineeritud ja need peavad olema ka eelarveneutraalsed. nii et see oli see kompromiss, milleni me jõudsid jõudsime ja mille alusel me soovime selgitada, et me soovime ikkagi stabiilseid olukordi eh, saavutada. ja härra Reeglingu sõnavõtust ma nägin, et, eh, et tema nägi ühe võimalusena lühiajalise ESM-i laenude kasutamist ja seda siis lihtsustatud tingimuste alusel. ja, ja kui ma vaatan neljateistkümne teadlase analüüsi siis ähm, selles sõnastuses ähm, on kajastatud äh, nii äh, kindlustusmudeleid, ähm, äh, siis liikmesriikide makseid, ESM, EMF-i vahendite kasutamist ühe võimalusena ja oma raportis me rääkisime ka tingimuslikkusest ja siin me jõuame ka riigipõhiste soovitusteni ja sellega peab siis arvestama võib-olla tulevaste arutelude käigus, mis puudutab ühtekuuluvusfondi ja struktuurifonde. mitte, et kõik tuleks kokku panna, aga tuleks vaadata, millised on võtmepunktid ja oluline on ikkagi saavutada, et me saavutaksime kestliku stabiilsuse EMU-s. E ja ja see on seotud siis ka liikmesriikide eelarve juhtimisega ja haldamisega, millest rääkis äh, härra Nunes Ferrer. kui me nüüd äh, sellise äh, kui me selliseid nõudeid hakkame esitama liikmesriikidele, siis ähm, siis me tekitame uusi arutelusid, nii et siin tuleb vaadata ka tingimusi ja nõudeid, eeskirju ja ka ja ka äh, neid nõudeid, mis, finantseeskirju, mis on meil kirjas teistes kohtades, aitäh. Thank you, Jean Artui. suur aitäh, Jean Artui, palun. suur aitäh. Confus de ne pas avoir été là pendant la première heure et demand-. jah, aitäh vabandan, et pidin lahkuma, aga pidin mujal olema, tahaksin tänada härra Muressani, et mind asendasid see küsimus on äärmiselt oluline ja puudutab euroala valitsemist. me läksime ühisrahale üle sellepärast, et äh, konkurents äh, ja devalveerimine seadsid ohtu meie ühisturu, selle tagajärjeks oleks, oleks võinud olla töötuse kasv Euroopa Liidus. Euroopa Keskpanga loomine tähendab aga seda, et me andsime juhtimise üle liikmesriikidele, ühest küljest meil on ühine rahapoliitika, aga teisalt meil on liikmesriikide majanduspoliitikate kogum ja meil ei ole võimalik eh, poliitika segu läbi viia, nagu mujal tehakse, näiteks Ameerika Ühendriikides. ma ei mõista hästi, kuidas me saaksime seda küsimust lahendada lihtsalt ühe reaga Euroopa Liidu eelarves euroalal on omad eripärad, kui oli vaja luua finantsstabiilsusmehhanism ja kui meil oli vaja äh, kapitali, siis äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei osalenud, vaid euroala liikmed. ja kui oli vaja anda tagatisi selleks, et laenata sadu miljardeid Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames, siis mitte kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei taganud seda, vaid euroala liikmed see jällegi toob endaga kaasa teatud erivastutuse, mis peaks meid viima tugevama juhtimissüsteemini. Robertoga oli meil võimalik osaleda Kreeka toetusmissioonil ja võib-olla ka aeg-ajalt me natukene togime oma Kreeka kolleege, et kui nad süüdistavad äh, Statistikaametit, aga Statistikaamet ainult tõi faktid päevavalgele. kui meil on nagu ühine saatus, äh, siis me peaksime ikkagi äh, välja mõtlema ka selle, kuidas me saame ühteviisi aru anda avalike finantside üle. ja ma arvan, et aeg-ajalt me peaksime ikkagi omavahel võib-olla natukene jõulisemalt neid asju lahendama vaene härra Georgiu pidi lausa Washingtoni põgenema, et pääseda Kreeka äh, kohtu sanktsioonide eest. milline võiks siin olla parlamendi roll? võime ju ütelda, et aluslepingud takistavad meil midagi tegemast, aga mingil hetkel me peaksime ütlema välja, mida oleks vaja. peaksime ka avalikku arvamust ära kasutama ja avaldama survet riigipeadele äh, ja valitsusjuhtidele meil peaks olema selge arusaam sellest, milline peaks olema euroala juhtimine ja minu viimane küsimus Klaus äh, Reglingule. ma leian, et te tegite ühe huvitava märkuse. Te ütlesite, et me peaksime rääkima avalikest äh, hüvedest, välispiiri kaitsmine, ühtne kaitsesüsteem, meetmed kui me sellised avalikud hüved arvame sisse Euroopa Liidu eelarvesse, kas see siis sellisel juhul ei peaks me kaaluma seda, et äh, liikmesriigid lihtsalt praegu ei ole suutelised üksinda neid ülesandeid täitma. kas see ei peaks tähendama seda, et me peaksime liikmesriikidel äh, nõudma, et nad, need vahendid, mis on liikmesriigi tasandil suunatud neisse valdkondadesse, suunaksid ümber Euroopa Liitu, nii et meie äh, projektid äh, Euroopa Liidu tasandil neis valdkondades saaksid edasi minna. suur aitäh! ka minul on paar küsimust. võttes arvesse laia nõusolekut siis ähm, võib ütelda, et meil on tõesti päris palju vahendeid veel puudu asümmeetriliste šokkide vastu võitlemiseks. olen täiesti nõus teiega ja eriti härra Reglingi ja komisjoniga, Alessandroga tahaksin kõigepealt, nagu ka Pervanš ütles, et öelda, et meil on manööverdamisruumi, kaks tuhat üheksa, kaheksakümmend kümme me nägime, mis toimus asümmeetrilise šokiga. huvitav on see, mis toimus ka kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. me ei suutnud šoki absorbeerida, sellepärast et meil ei olnud ennetavaid vahendeid ning teiseks Tuvilli kompleks ei tohiks unustada, et tegemist oli kombinatsiooniga protsükliline fiskaal öö, äh, olukord ning Deauville'i sündroom kõigepealt šokk ja siis äh, taastumine. aga seejärel läks meile alla, sellepärast et toimus teine kriis ja me ei suutnud sellega toime tulla kõigepealt Deauville'i äh, fiskaalkonsolideerimine ning selle olukorra parandamiseks tegime kõik, mis saime, kasutasime paindlikkust, aga sellega äh, kaasnesid probleemid, sellepärast et läksime üle fiskaal- ja rahanduspoliitika eesmärkidest. kui meil oleks olnud äh, eelnetavad vahendid makromajanduslikult, siis oleksime võib-olla suutnud vältida nii Deauville'i katastroofi kui ka kasinust. kuid samuti ei oleks pidanud me üle minema fiskaalreeglitest ning rahanduspoliitika omadest. kui aga tõepoolest on meil on üksmeel siin ja analüüsiga nõustumus, siis äh, on mul kaks küsimust. esiteks, kui te tahate Deauville'i äh, tulevikus vältida, siis on esmatähtis, et me peaksime vältima tulevikus turu stressi, olgugi et võib-olla selle eesmärgiks võib olla tulevikus parem äh, turudistsipliin. ma aga ei leia, et see oleks veenev. sellepärast, et tundub, et siin kaubitsetakse stiimulitega liikmesriikide fiskaalruumiga ja turul toimuvaga. ma arvan, et see peaks olema vastupidine. me peaksime suurema lähenemise poole pöör-, äh, püüdlema, tingimuste poole samuti, stiimulite poole. komisjon ei ole mingeid restruktureerimismehhanisme ette näinud täiesti põhjendatult, aga mida te peate silmas? kui tahate, et taolised arutelud oleksid äh, ettearvatavamad. nagu te õigesti ütlesite, meil juba on äh, suveräänselt võimalik ümber struktureerida SM-i ja võib-olla sellest tulenevalt oleks viga teha seda kohustuslikuks. aga jah. hea oleks, kui meil oleks selgem protsess, kui on vaja ümber struktureerida. aga kuidas e, te näe-, milles te näete vahet enne, e, etteaimatavuse ja isetäitumise vahel? kui te võiksite sellel pikemalt peatuda, teiseks äh, äh, proua Regling Te rääkisite võimalusest, et äh, Euroopa stabiliseerimismehhanism võiks tõesti stabiilsusele kaasa aidata, sest et kui me eelarvet oluliselt tõstame, siis oleks see hea, ma ei saa aru, kuidas me võttes arvesse praegust eelarvet suudaksime kõike teha, mis on ette nähtud. ma leian, et on väike lõhe selle vahel, mis komisjon ütles oma analüüsis ja selle vahel, mis tegelikult juhtub. kas äh, oleks mõttekas eelarves ette näha selline funktsioon osalevatele riikidele? kas see põhimõtteliselt ei tähenda seda, et me peame ESM-i integreerima Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku? Pole selge, kas seda praegu tehakse, sellepärast et liikmesriigid tahavad kõigepealt sisulised küsimused ära lahendada ja seejärel vaadata, kas me teeme ka midagi muud. ma ei usu, et see oleks väga hea mõte. isegi ei tea veel, kas see kolm, viis, kaks, millest juttu oli, on üldse olemas, see oli komisjoni ettepanek, aga ma ei tea, kas see läbi läheb. kätte on jõudnud aga aeg selle üle otsustada ning parlament on siin tähtis võib-olla me peaksime muutma sellise funktsiooni kestlikumaks ja arvestama ka teiste eelarveliste protseduuridega. ma ei tea, kas üks punkt kolm on selle õplik arv, aga me peame arvestama ka teiste valdkondadega, piirid, kaitseküsimused, struktuurifondid, põllumajandus, teadus. isegi ühe koma kolmega, ühe punkt kolmega oleks see keeruline leian aga, et ei ole mingit muud viisi tegelikult peale selle, kui ESM-i Euroopa Liidu õigusliku raamistikuga kaasama. jah, tõesti palju küsimusi meie kõnelejate äh, härra Reikling. jah, aitäh, hea meelega alustan, kas mul on tund aega aega? ma proovin nii kiirelt vastata kui võimalik. päris palju erinevaid küsimusi esitati. proua Kressler küsis äh, moral hazard'i kohta. see on, äh, meie programm ongi selle vältimiseks äh, ette nähtud. mõned ütlevad, et tingimused on liiga karmid, aga kindlasti äh, äh, ei taga see seda, et ükski valitsus SMi laenu ei taha. fiskaalsuutlikkus, siin on vaja teatud äh, tingimusi või äh, kriteeriume kõike me arutada ei jõua, muidu läheks mul isegi kaks tundi vaja. härra Morrison küsis Euroopa Liidu eelarve ning fiskaalsuutlikkuse vahelise seose kohta. kõik sõltub sellest, kuidas seda korraldatakse, kuidas makromajanduslikult on seda tehtud siin räägiti halbadeks päevadeks mõeldud vahenditest, äh, rahastust. võib-olla mitte täielikku harmoneerimist me ei taha, vaid lisa, midagi lisaks, Ameerika Ühendriikides on see. jah, majandusteadlasena ma leian, et see on väga põnev, aga poliitiliselt äh, ei lähe see läbi võib-olla lühikeses perspektiivis äh, ESM oleks hea, me ei paku laenu siis mitte kolmekümneks aastaks, vaid viieks-kuueks, äh, selleks, et tsüklist äh, välja tulla. see ettepanek oleks mulle poliitiliselt lihtsam. olen valmis ka tööhõiveskeema arutama, ESM oleks võib-olla lihtsam küll, sellepärast et siis ei oleks nii palju eeltingimusi. veel üks oluline punkt, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja fiskaalsuutlikkusest siinkohal ma üritasin ka selgitada algses sõnavõtus seda, et äh, on tekkinud lõhe, meil on vaja, et see suutlikkus tuleks toime ähm, makromajanduslike šokkidega, aga meil ei ole uut eelarvet, me räägime teatud rahast, mis on olemas, meil on, oleks vaja kas ESM-i või siis äh, kõrvale pandud vahendeid äh, ja me rääkisime ka käibefondidest ju tegelikult, aga kui sellised šokid tekivad, siis neid vahendeid vaja läheb ning see on ka põhjuseks, miks ei tohiks need vahendid olla iga-aastases eelarves. see muidugi äh, tähendab suurt erinevust rahastamise koha pealt. härra Pööbele ma juba vastasin sümmeetriline šokk. paljud teist viitasid sellele, mida ma ütlesin, nimelt, et ma ei näe, et oleks vajadust luua suutlikkust ja sümmeetrilise šokiga toime tulla. see on seotud sellega, kuidas me tõlgendame arenguid alates äh, aastast kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat viisteist. algselt ei olnud protsüklilist poliitikat, nii et jah kui te väidate, et nii on olnud, siis see, see ei vasta tõele. vastus äh, majanduslikule kriisile, see oli kontratsükliline vastus ning äh, selles lepiti kohtu, kokku ECOFINis G kahekümnes, euroala defitsiit oli siis kuus protsenti näete, et äh, ka võlamäär on eh, SKT eh, suhtes kolmekümne viie protsendi eh, võrra langenud, nii et me peaksime võib-olla olema ettevaatlikumad seoses sellega, kuidas me tõlgendame toimunut. ma usun, et võrdlus Ameerika Ühendriikidega ei ole ka päris õige, kui te ütlete, et Ameerikal juba kaks tuhat üksteist oli saavutatud äh, SKT, sama SKT võrreldes äh, kriisieelse ajaga ja Euroopas neli aastat hiljem ei. Te teate, et äh, Ameerika Ühendriikides ligi poole protsendi võrra SKT tõuseb kiiremini ning seda tuleb arvestada ka nende arvutuste tegemisel, sellepärast et siis on võimalik arengutase välja arvutada. ja tulemused on hoopis erinevad, sellepärast et Ameerika Ühendriigid peavad poole protsendi punkti äh, võrra kiiremini kasvama, et tagada sama elatustase kui Euroopas, seega ettevaatust nende võrdlustega. Euroopal nii halvasti ei lähe. meil oli kaks kriisi, Ameerikas üks, jah, selles osas oli meil kehvem, aga vägagi julgustav on see, et alates aastast kaks tuhat kuusteist, seitseteist kui ka sellel ja järgmisel aastal SKT kasvab rohkem Euroopas kui äh, Ameerika Ühendriikides, seda neli aastat järjest. see on väga hea, sellepärast et peame tagasi tegema, mis kaduma läks, aga see olukord ikkagi nii hull ei ole. härra Artüi küsimus. põhimõtteliselt ma nõustun teiega. kui äh, liikmesriikide ülesanded Euroopale viiakse, siis tuleks ka rahastamine tagada ka rahastama peaks, peaks kaasas käima. Roberto Gualtieri. jah, vaadates tagasi sellele, mis toimus meie kahe kriisi ajal. ma arvan, et keerukas on äh, lahti siduda omavahel fiskaalseid tagajärgi ja tahet. kui mina rääkisin vajadusest äh, muuta võla restruktureerimine ettenähtavamaks ning läbipaistvamaks, siis eesmärgiks äh, ongi selle tahteefekti äh, vältimine. see on ka põhjuseks, miks ma räägin raamistikust, mitte mehhanismist, kus ei ole automaatsust. nii et kõik, kes on kaasatud, teavad täpselt, mis teatud tingimustel toimub. ma arvan, et seda meil praegu ei ole. olukord on kõvasti arenenud, Iirimaa pangaprobleemid, kõik see läks Iiri eelarvesse ning sellel hetkel ei olnud ka mingit kokkulepet erasektori äh, kaasamiseks. võtsime vastu ad hoc otsuseid. ma arvan, et palju lihtsam oleks äh, paika panna, mis juhtub teatud tingimustes. nii et tulevikus, kui äh, riigid taotlevad ESM-i laene, siis äh, viiakse läbi analüüs ning kui järeldus on, et tegemist on likviidsusprobleemiga, siis ei toimuks restruktureerimist. minu meelest restruktureerimine on alati väga suur sekkumine eraõigustesse, siin tuleb äärmiselt ettevaatlik olla ning äh, kui äh, põhjust ei ole, siis ei peaks seda tegema, kui tegemist on solventsusega, siis Äh, võib-olla võiks olla vajalik, aga sellele peab eelnema väga hoolikas analüüs. ning äh, kollektiivsed klauslid tuleks ka tugevdada. häid ettepanekuid on tehtud selleks, et edasi liikuda ning et äh, teha raskemaks restruktureerimise blokeerimist SM-il on ka modereerija roll SM aitab siis kokku tuua osalejad ja leida õiglane lahendus kõikide jaoks. seda ma pidasin silmas, kui rääkisin suveräänvõla restruktureerimisraamistikust. tegemist ei ole mehhanismiga, mida arutati IMF-is viisteist aastat tagasi, see oleks palju paindumatum automaatsete reeglitega, kuid ma arvan, et selline raamistik muudaks äh, toimuva mõistetavamaks ning äh, ettenähtavamaks nii et tagaks parema fiskaalsuutlikkuse. aitäh! ja palun. aitäh. kiirelt kuuele, kuus märkust. Euroopa Liidu ning euroala eelarve suhe. ma arvan, et e, meil on e, muresid mõlemas. nimelt see, et riskid e, suurenevad. maailm muutub üha ebakindlamaks ja sellest tulenevalt ma arvan, on vaja ka äh, suuremat äh, suuremaid võimalusi eelarveks selleks, et äh, toimuvaga toime tulla. ja seda oleks võimalik, oleks vaja omada ka euroala eelarves mis on oluline siin, on see, et kui me tahame, et eelarve oleks väike, siis me peaksime keskenduma suurtele šokkidele ning enamus ajast tegelikult neid fonde ei kasutatakski. sellest tulenevalt majandusteadlased eelistavad äh, peaaegu automaatseid lahendusi, sellepärast et kui te ütlete, et maksustamist ilma esindatuseta ei saa olla, siis ka vastupidine on tõsi, ma olen sellest täielikult teadlik ja sellest tulenevalt me eelistame midagi automaatsemat. suurus. me viisime läbi eh, simulatsioone väikeste asjadega, aga kui eh, näiteks tegemist on suure šokiga, kui tööhõive eh, tase langeb üle kahe protsendi punkti seda alustuseks null koma ühe protsendina SKT osalus oli siis meie simulatsioonis alustasime aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ning see tähendab seda, et seitsekümmend miljardit äh, oleks aastaks kaks tuhat seitse laenaks, äh, kümme miljonit äh, aastal kaks tuhat kümme. Completed during the crisis and uh, what is important and maybe it's a difference with ja võib-olla siin pidasime meie silmas tagatisi, mitte laene ESM annab laene, likviidsuslaene lühikeses perspektiivis tõenäoliselt, aga siinkohal me räägime tagatistest, mida ei makstaks kunagi tagasi. vastasel juhul ei oleks sellisest skeemist mingit kasu, sellepärast et enamus riike saavad ju laenata. meil on seega vaja pigem ülekandeid, see tähendab püsivaid ülekandeid, sellepärast et äh, seda kohaldatakse ainult rakendusaastal. eks anta, aga me ju kunagi ei tea, millal töötus äh, võib äh, korraga tõusta, seega eks ante, aga mingit alalist püsivat ülekannet ei ole, vaid see oleks eks post. kolmandaks. euroala või mitte euroala, ma arvan, et erinevus on põhimõte makromajanduslikud tasakaalutused ühes riigis on süstemaatilised ainult kui tegemist on euroalaga. makromajanduslik kriis võib ühes riigis endaga kaasa tuua finantskriisi, mis võib euroala ka ohtu seada. aga ainult euroalal muidugi, kui äh, euroala välistel riikidel on äh, kriis, äh, siis see mõjutab euroala, aga mitte läbi rahakanalite, vaid majanduse. ning seda me näeme ka SKT osas ning mujal e-, euroalal. seega tegemist on täiesti erineva asjaga. seda on huvitav jälgida ühisraha puhul. neljandaks kontratsükliline poliitika. kaks tuhat üheksa Euroopa fiskaalpoliitikad olid kontratsüklilised. pärast aga kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist muutusid poliitikad protsükliliseks viiendaks, nõustun Pervašiga. parim lahendus oleks töötukindlustus, sellepärast et äh, tegemist oleks siis taaskindlustusega, sellepärast et, või tagatisega, sellepärast et see tagaks parema stabiliseerimise. see tähendab seda, et antaks raha neile, kellel on finantsraskused äh, raha jõuab otse tarbijani, mingisugust viivitust ei ole. investeeringute puhul on alati oht, et tekib viivitus. ja seega võib kaasneda soov muutuda kontratsükliliseks. aga kõigele lisaks äh, raha jõuab üksikisikuni, kui üksikisikud mõistavad, et see tuleb Euroopa Liidust, näiteks läbi Erasmuse, siis me peaksime tõesti Erasmuse äh, edu üritama korrata, me nägime, kuidas üksikisikute elu muudeti läbi Euroopa Liidu, see oleks väga suureks äh, sammuks edasi. meil oleks vaja, võib-olla tegin ka selle ettepaneku, äh, töö liitub erinevate sammastega, mis me rääkis lähenemisest, kapitalist, investeeringutest, mobiilsusest, äh, õiguste ülekandmisest, mitte ainult pensioni omadest ja nii edasi, ma võiksin veel pikemalt seal rääkida. ning lõpetuseks Deauville'i sündroom. selleks, et Deauville'i sündroomi vältida, siis me peaksime suveräänne riigi võlakirjade turul kriise vältima. see tähendab seda, et kui me ei räägi võla ümberstruktureerimisest, siis võib tekkida mingil hetkel likviidsusega probleeme. mina ei saa seda pidada alaliseks, aga meie sooviks ei olnud ühtegi uut äh, reeglit sisse viia. me tahtsime lihtsalt asendada sanktsioonid, mis ei toimi, aga seda on võimalik vältida. peamiseks mõtteks on see, et uusi eeskirju ei loodaks, ei lisataks midagi juurde, vaid lihtsalt loodaks tingimused, et äh, olemasolevat saaks ellu rakendada ESM ei eh, peaks praegu laenama riikidele, mille laen ei ole kestlik ja seda tehakse, aga küsimus on selles, kuidas seda teha niimoodi, et me saaksime olemasolevaid reegleid kohaldada ja see ongi kõik. kui vä-, ja see vähendaks, mitte ei tõstaks, nagu ma selgitasin. ja olemasolevaid ohte mitte ei kasvataks ja tänu ka muudele riskihaldusvõimalustele eh, nii eh, riikide eh, riski kui ka mm, käiberiski. aitäh! aitäh, härra Fabrini, palun! suur tänu ka parlamendiliikmetele nende küsimuste eest ja kolm kiiret märkust ka minu poolt. kõigepealt, mis puudutab seda juhtimist ja, ja fiskaalvõimekuse kujundamist, nii et see on seotud ka äh, kolleeg äh, Mõršani küsimustega, nii et nüüd mm, ma ei hakka rääkima eelarve mahust, sellepärast et äh, sellest peaksid rääkima ökonomistidega, kas seda peaks siis rääk-, ähm, fiskaalvõimekust peaks ära ähm, kujundama eelarve sees või selle kõrval, need mõlemad võimalused on olemas. nii et äh, mina teeksin seda võib-olla eraldi eelarveline. ja äh, esimees palub, et kas te saaksite palun aeglasemalt rääkida, sest tõlge ei jõua järele. niisiis, ma tõin välja võimaluse et oleks euroala eelarve eraldi üldisest e-, Euroopa Liidu eelarvest selleks, et tegeleda siis ka ühehäälsuse nõudega. aga ma saan loomulikult aru, kui oluline, et ähm, üldine eelarve oleks ühtne, see, mida teie ka välja tõite. aga kui oleks ähm, eraldi eelarve äh, rida, siis see tekitab küsimusi just juhtimise puhul sest nagu ma oma ettekandes näitasin, Euroopa Parlament peaks olema täielikult kaasatud otsustesse, mis puudutavad fiskaalvõimekust, aga kui tegu on euroala eelarvega, sellisel juhul me oleksime silmitsi äh, sellise põhiseadusliku probleemiga. see tähendab, et äh, et siin ähm, parlamendis on ju ikkagi ka liikmeid, kes on valitud teistest riikidest, äh, kes ei ole euroala liikmesriigid ja äh, arvatavasti ähm, mingil hetkel siiski kõik äh, liikmesriigid on ka euroala riigid ja sellisel juhul võib loomulikult rääkida ka lihtsalt eraldi euroala äh, eelarvest. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis põhiseaduslikus punkt, plaanis on see väga oluline küsimus, millest rääkis härra Pööge ja ka äh, proua Meledis rääkis äh, ka äh, riikidevahelistest ülekannetest, et see, kuidas Euroopa Liidu eelarve praegu on kujundatud, siis, siis selle aluseks on praegu liikmesriikide maksed, mida jagatakse laiali riikide vahel ja, ja eelmisel aastal ka siin kojas öeldi, et tegelikult see omavahendite süsteem on äh, Äh, aluslepingute äh, vaimu vastu ja see loob ka nõiaringi, sellepärast et inimesed võivad siis öelda, et minu valijad äh, maksavad raha, mis kantakse üle teise riiki. ja see loomulikult võib olla ka riikidevahelise konflikti põhjuseks jah, me teame, et praegu me lähtume ikkagi riiklikest sissemaksetest ja, ja siis peaks ka ähm, rahvusparlamentidel olema äh, kontrollivõimalus nende vahendite üle, nii et nii et äh, kui meil on olemas ikkagi oma vahendid, saame lahti nendest käibemaksust ja tolli äh, tuludest, siis me tooksime sisse jällegi ähm, need sissemaksed ESM-i kaudu ja sellisel juhul me oleme alguspunktis tagasi. nii et rahastamise küsimust tuleb ähm, arutada, arvestades sellega, et tegu on ikkagi ähm, avalike hüvedega, kõik saavad sellest kasu ja ressursid, ähm, mis tulevad, need peaksid siis ka ähm, väljenduma Euroopa Liidu äh, tulemustes ja väljundis. ja vastuseks ka härra Brian Hainsel, kes tõepoolest esindab siin kojas Dublinit ja ma olen nõus tema muredega selles osas, mis puudutab äh, lepingu muutmist ja seda, et tegelikult seda soovi muuta lepingut ei ole. aga see on seotud ka Ühendkuningriigi lahkumisega, nii et ähm, sellega kaasneb niikuinii ähm, lepingute muutmine mõningates sätetes ja tegelikult me oleme praegu selles faasis, sellepärast et omavahendite otsus ja ka nõukogu otsus ähm, Euroopa Parlamendi koosseisu osas on äh, tegelikult äh, ju ka seotud lepingu muutmisega nii et äh, see paista, paistab, et tegelikult me oleme juba praegu lepingu muutmise faasi sattunud. ja aasta tagasi Euroopa Parlament võttis vastu ka resolutsiooni, et äh, minna kaugemale praegusest äh, lepinguraamistikust Lissaboni lepingu läbivaatamisega, nii et see tegelikult annaks meile ka praegu võimaluse lepingu muutmisteks. suur tänu ja härra Nunes Ferrer, palun! ma üritan ähm, teha nii lühidalt kui võimalik. Äh, proua Kressle ütles ühte õiget asja. nii et äh, ta üritab aru saada, kas me ikkagi räägime samast asjast. ja, ja kui me räägime eelarve tulevikust, siis siin äh, sellesse segatakse, arutelu segatakse erinevad teemad. aga eelarve on loodud ikkagi investeeringuna ja oluline on siin stabiliseerimine tagada, meil on siin ESM, selle asemel võib tulla midagi muud. EMF oli minu meelest kohutav nimi. nii et eh, see võiks olla euroala fond, aga mitte Euroopa valuutafond, EMF. et oluline on, et see, mida tehakse stabiliseerimise nimel, seda tuleks teha, korraldada kuskil mujal, sellepärast et muidu pannakse kõike eelarve alla ja see ja sellisel juhul eelarve satub väga suure surve alla. siin käidi välja mõte, mida arutati isegi ECOFIN-i kohtumisel, et oleks äh, ka eelarves erakorralisteks meetmeteks ette nähtud osa, aga see mõte kõrvati, heideti kõrvale, sest muidu eelarve muutuks liiga keeruliseks. nii et äh, hea on, et äh, et stabiliseerimisega tegeletakse nagu kuskil mujal. aga jah, töötuskindlustusskeem mingil määral see võiks olla tõesti eelarves sees, oleks see positiivne, aga nüüd, mis puudutab seda mahtu või suurust, ma arvan, et Euroopa Liidu eelarve sellepärast, et ta on piiratud, siis ta peab piirnema ka äh, E, e, riiklike e, eelarvete toetamisega, selliste riikide eelarve toetamisega, mis on sattunud probleemidesse. ja meil on siin elevant ruumis, vabandage, et mainin seda ÜPP põllumajanduspoliitikat, et isegi kui me seda ei puuduta, siis meil on äh, õiguslikud äh, kohustused, äh, raamistikud, summad, mis on paika pandud ja samas see säilitatakse täpsel tasandil. ja kui me vaatame, kui palju raha ringleb, siis see on ainult üks neljandik sellest. see tähendab, et sellest neljakümne viiest miljardist umbes kolmkümmend ei liigu üldse. et siin ei ole selliste ühtekuuluvusülekannetega tegu, et vaid ähm, et äh, nii et siin on lihtsalt näiteks Prantsuse rahad lähevad Brüsselisse ja tagasi ja see on tegelikult okupeerib väga suure osa eelarvest, et nii et ähm, kui me räägime ühest protsendist, et siis ähm, me peaksime ikkagi eelarvest nagu lahti laskma selle osa, mis ikkagi ringleb. nii et äh, kui te ei soovi eelarvet suurendada, siis ärge ka rahastage selliseid poliitikaid, et mind alati kritiseeritakse sellepärast, et ma soovin eelarvet reformida või sellepärast, et ma seda, seda, sellest aru ei saa, aga oluline on ikkagi mõista, mis peaks käima läbi Brüsseli. ja siin räägiti ka ähm, avaliku sektori ähm, ähm, rahanduse haldamisest, siin ei ole alati vaja mingisuguseid raamatupidamisstandardeid kohaldada. jah ma tean, et mõningad riigid, väga jõukad riigid leiavad, et nende raamatupidamine on kirjas, aga reitinguagentuurid on näinud, et nad ei saa eeldada, et riik on stabiilne ainult sellepärast, nende valitsus on tugev, vaid et nad peavad vaatama täpsemalt ka raamatupidamist, kuidas eelarvet juhitakse. ja kui nad oma reitingut hakkavad Äh, hindama, siis äh, selli-, need riigid, mis praegu paistavad olevat väga tugevad, äh, lõppude lõpuks enam, enam ei ole tugevad ja see, ja see ei ole seotud Euroopa Liidu poliitikaga, vaid see on seotud reitinguagentuuride tööga ja, ja, ja ma tean, et see on seotud ka ähm, Kreeka kriisiga, öeldi neile, et ei teinud mitte midagi, ei võtnud midagi ette, aga reitinguagentuurid lihtsalt eeldasid, et tegu on tugeva riigiga ja me näeme siin reforme ka riigihangete osas ja nii edasi, et, et et jah, siin aruandlus on, on kasulik ja, ja ka finantshalduses saab aruandlust kasutada, kui seda korralikult teha ja ja finantshaldus paljudes riikides ei ole hästi korraldatud, seal ei ole stiimuleid loodud. sellest tekivad need kontratsüklilised otsused ja osa äh, reformidest on, ähm, ongi seotud äh, ikkagi finantshaldusega ja sellega, et mida siis rahaga soovitakse ette võtta ja siin on oluline riikide vahel usaldus saavutada, et ähm, et ei kahtlustataks, et teine riik üritab ainult ohtusid tekitada. nii et jah ähm,, meil on ka Eurostatis inimesed, kes äh, tegelevad äh, eelarvetega ja kes tegelevad eelarvete juhtimisega ja praegu näiteks Portugalil aidatakse läbi viia äh, reformi ja samuti finantshaldusreformi ähm, ja ja teine riik, kes käib sellest läbi, on üllatus-üllatus Kreeka, nad nimelt said aru, et nad peavad ikkagi oma raamatupidamise korda saama ja nüüd äh, kuulutati välja ka avaliku sektori finantshalduse reform, see on väga positiivne. võib-olla me peaksime vaatama, kuidas nad seda teevad ja nad saavad abi ka Euroopa Liidu poolt, nii et nii et ähm, tutvuge sellega, see on kindlasti väga huvitav. Were... suur tänu ja mõned küsimused esitati ka komisjonile, palun. suur tänu et annate meile eh, võimaluse vastata ka mõningatele küsimustele. ma arvan, et see arutelu on olnud väga mm, huvipakkuv. sooviksin tänada eelarvekomisjoni ja ka majandus-rahanduskomisjoni selle seminari korraldamise eest. ma arvan, et keegi ei seadnud eh, kahtluse alla seda mõtet, et euroala vajab ikkagi mm, fiskaal stabiliseerimisfunktsiooni ja siin arutelus tuli ka välja, et see on vajalik selleks, et me majandus- ja rahaliidu saaksime välja ehitatud. küsimus on siis selles, kuidas me seda teeme. tuleksin kahe küsimuse juurde, millest rääkis ka härra Galtieri. üks puudutab siis ESM-i äh, rolli äh, stabiliseerimisfunktsiooni osas meie ise pakkusime välja detsembrikuus, et tulevane valuutafond peaks looma krediidiliini, mis äh, toimiks äh, stabiliseerimisfunktsioonina ja seda saab äh, siis toetada ähm, tagatistega Euroopa Liidu eelarvest. aga see oleks mõttekas ainult siis, kui kaks sammast Euroopa Liidu eelarves, Euroopa Liidu eelarves ja, ja tulevane stabiliseerimissammas on ähm, sidusad äh, selles osas, mis puudutab äh, kõr-, abikõlblikkuse kriteeriumit, aktiveerimiskriteeriumit ja see on seotud ka juhtimisega. nii et kui ESM jääb valitsusvahelisteks äh, organiks seoses ühehäälsuse nõudega siis eh, kui stabiliseerimisfunktsioon luuakse praeguse ESM-i eh, e eh, ülesehituse alusel, mis, milline on ikkagi valitsusvaheline organ, siis me peame lähtuma ühehäälsuse nõudest ja nii et ka selle arv, aspekti peab arvestama siin kontekstis. nüüd te küsisite ka mm, Devilli sündroomi kohta ja mis puudutab siis ka riigivõlade eh, restruktureerimist. me peame olema siin eh, selgesõnalised, meie ei toeta midagi, mis peaks toimuma automaatselt. me ei toeta midagi, mis kalduks kõrvale eh, hästi toimivast EMF-i e praktikast, nimelt et me läheneme asjadele ikkagi juhtumipõhiselt ja lähtume eh, iga riigi eh, eripäradest. nii et eh, me ei sooviks, et meil oleks mingi eelarve puudujäägi mehhanism. aga siin on keeruline näha, kuidas see nüüd lahti siduda pangandusliidust et selline arutelu peaks aset leidma laiemas kontekstis ja siin tuleks arvestada siis ka pangandusliidu väljaehitamisega ja ka ähm, siin tuleks arvestada siis ka hoiuste tagamise skeemi ähm, väljatöötamisega. nii et ähm, me peame siin täpsemalt äh, välja äh, arutama, kuida-, mis järjekorras me peaksime seda arutama ja tegema. härra Pööge, palun. Äh, väga lühidalt suur tänu kõigepealt meie ekspertidele, kes täna sõna võtsid ja ka nende nõuannete eest. siin olid mõningad väga huvitavad elemendid, mis on olulised tulevaste läbirääkimiste jaoks. põhimõtteliselt on positiivne see, et nüüd enamik läheb selles suunas, et, et meil on vaja fiskaalvõimekust selle raame see, raami sees, mida siin mainiti, et siin on vaja ka siis ka ESF-i ka edasi minna ja ka EMF-iga. aga see valitsuse struktuuri, juhtimise struktuuri ei ole veel põhjalikult arutatud, sellest tuleb kindlasti veel suur lahing liikmesriikidega, see on selge, aga teisalt peale neid kuulamisi, seminare on ka siis ka lähenemise äh, eeskiri, millest rääkis härra Nunes Ferreira, nii et see on ka huvitav äh, asi, mida me ei tohiks siin raames ära unustada nii et me peame ka vaatama, kuidas fiskaalvõimekust rahastada, nii et äh, see äh, suurendaks võimalust jõuda ka konsensuseni äh, liikmesriikidega, mitte et me keskenduksime ainult ühele elemendile, mis võib tekitada probleeme ka ühehäälsuse puhul. aga igal juhul me peaksime kasutama kõiki võimalusi, mis meie käes on nii et ma ei arva, et äh, me peaksime nüüd äh, lepingu muutmisega tegelema ja ootama üheksa, kümme aastat, vaid me peame ikkagi tegutsema asuma ja parlament on valmis ähm, liitu sta-, stabiliseerima ja tegema kõik selleks, et meil oleks proaktiivne juhtimine ja me, et meil oleksid vajalikud instrumendid olemas, kui ka mingisugune kriis peaks jällegi tekkima, millest siin ka täna palju arutati. suur tänu, kolleeg Perš! See... suur tänu ja te näete, et me mõlemad ähm, härra Pöögega oleme näidanud, et selle raporti vaim on endiselt veel elus ja me oleme valmis ka ähm, jätkama. soovisin paari-kolme punkti kommenteerida. kõigepealt, mis puudutab ähm, võla restruktureerimist, sellepärast et ma arvan, et võlamäär võib vahel muutuda mittejätkusuutlikuks nii et äh, lihtne lahendus oleks see, et võlg kaotatakse lihtsalt äh, selle restruktureerimisega või ärakaotamisega, aga sellega on seotud kulud mitte ainult selle konkreetse riigi jaoks, vaid ka meie kõigi jaoks, sellepärast et see riik, keda tabaks selline restruktureerimine, siis tal võtaks palju äh, kauem aega taastumiseks ja ma arvan, et selle element tuleb ka siia arutellu sisse tuua, vastasel juhul me räägime ainult ähm, võlgade restruktureerimisest äh, ja ei räägi sellest, mida see tähendab majanduslikus plaanis selle riigi jaoks ja mida see tähendab ka euroala jaoks laiemalt. nüüd teiseks, äh, Jose Leandro ettepanekus, mis tuleb komisjonilt, äh, ähm, ta kutsus üles äh, automaatsele stabilisaatorile ja et see stabiliseerimisfunktsioon peaks olema automaatne. seda on ka Euroopa Parlamendi raportis käsitletud ja ma arvan, et see on üks olulisemaid õppetunde selle stabiliseerimisfunktsiooni jaoks, kui me vaatame, mis äh, juhtus kriisi ajal. nüüd, kui me räägime sellest äh, mahust või võimekusest, siis ma mainiksin mõningaid numbreid mis ei ole võib-olla, mida võib-olla enam ei mäletata. ESM-i maht, laenuvõimekus on viissada miljardit eurot. ja olemasolev äh, laenuvõimekus on kolmsada seitsekümmend kaks võimalust. ja euroala SKT on üheksa koma üheksa miljardit, see tähendab ESM-i laenuvõimekus on viis koma null viis protsenti euroala SKT-st ja osa sellest on kasutatud, aga, aga eh, see annab teile ka ülevaate eh, sellest fiskaalvõimekuse mahust eh, lisaks nendele investeeringutele, mis tehakse Euroopa Liidu eelarvesse. nii et vabandage, et ma seda nii lihtsustatult teile välja toon siin hilisel kellel, aga igal juhul ta, tahe selles suunas liikuda on olemas. ja mm, nende numbritega on seotud ka probleeme, sellepärast et see võimekus rajaneb tagatistel, mis on liikmesriikide kätes ja ma ei näe, et üleöö liikmesriigid nõustuvad selle tagatise Euroopa Liidu eelarve Eh, liigutama, võib-olla ühel päeval jah, aga igal juhul mitte praeguses raamistikus. ja sel põhjul seal härra esimees ja mina eh, ikkagi eh, nõudsime, et see, et ESM rajaneks siis artikli kolm, kolmsada kaksteist et me siis saaksime arvestada ka ESM-i e mahtudega, vahenditega, mis ei ole eelarves sees. nüüd euroala eelarve. praegu liikmesriigid, kes ei ole euroala liikmed, saavad liituda vabatahtlikul alustel pangandusliiduga. ja võite ette kujutada, et peale Brexitit peaks olema väga suur stiimul euroala äh, laiendamiseks, laienemiseks kõikidesse liikmesriikides. ma tean, et äh, kõik kriteeriumid ei ole kõikides liikmesriikides täidetud, aga äh, selliselt me peaksime seda punkti arutama ja me ei tohiks unustada, et see peaks olema meie eesmärgiks, et äh, viia lõpp, et, et viia lõpuni siis euroala tööd ja ja ka eelarvega seotud arutelud selleks, et siis ka seda sidusust parandada. suur tänu, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. see on olnud tõesti väga kasulik ja huvitav seminar. ma mingit kokkuvõtet tegema ei pea sellepärast, et raportorid selle juba tegid, aga nüüd ka institutsionaalses plaanis paar märkust. sooviksin veel kord rõhutada, et kuidas parlament leiab, et ESM peaks olema uude õiguslikku raamistikku kaasatud. me ei unusta seda et ESM-i rahastatakse riiklikest eelarvetest ja me ei soovi, et äh, oleks tagatud samasugune demokraatlik äh, järelevalve, nagu meil on komisjoniga ja teiste organitega, et kui see integreeritakse, siis sellest saaks nagu rohkem EIB, mitte teised institutsioonid. meie soovime, et äh, parlament saaks kasutada oma pädevusi selleks, et läbi rääkida tingimusi ja meie leiame, et oluline on, et ESM oleks ka ähm, Euroopa õigusraamistikus sees, sellest, et sellisel juhul oleks äh, tagatud ka ESM-i Äh, äh, autonoomsus ja see, mis meil on teiste institutsioonidega, ei ole erinev sellest, ähm, mis, äh, mis meil praegu on. ja nii palju, kui ma aru saan, on ESM-ist ja ESM-i teemal äh, ähm, räägitud ka Saksamaa suure koalitsiooni leppes, nii et me ei tohiks seda võimalust käest lasta. see oleks äärmiselt oluline pikaajaline investeering. ja õige hetk selle investeeringu tegemiseks on praegu. ja muus osas me jätkame arutelust, aga mul on väga hea meel, et meil on selline laiapõhjaline konsensus äh, selles osas, et äh,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 et kui, kui ei kaaluta rekonstru-, rekonstrueerimist, siis et, et miks seda siis tehakse, nii et see nii et see on justkui, et kui teil on olemas pomm, et seda siis ei, ei, ja ei kasutata, et siis tekib küsimus, kas see pomm on ikka päris nii et mis puudutab meie juhtimisraamistikku, siis eh, siin me peame ikkagi edusamme saavutama ka selles osas, mis puudutab ESM-i võimekust. ja see on eh, väga oluline küsimus. eelarve küsimuse jaoks on loomulikult, eh, eelarvekomisjoni jaoks on eelarve maht. nii et sellest saab üks väga oluline arutelu ja äh, tänane seminar ka näitas, kuidas need kaks mõõdet on omavahel seotud ja ma loodan, et äh, see, mida me siin täna arutasime, võimaldab ka selgemaks muuta meie seisukohta, et me ei jätaks kasutama seda võimaluste akent, vaid, vaid ikkagi astuksime selle vajaliku sammu majanduse rahaliidu äh, väljakujundamiseks.